kallid kolleegid, alustame koosolekuga. meil on ette nähtud äh, avalik kuulamine väga raskes küsimuses, ühes kõige raskemas küsimuses. nimelt äh, me räägime siin ühtekuuluvuspoliitika toetusest VKE-dele ja me oleme üritanud siia kutsuda eksperdid ja äh, ka praktilise elu esindajad. ja esimeseks kõnelejaks on meil siin külaline Milanost, kelle puhul ma saan aru, et ta esindab Teadusuuringute Keskust valitsust, mis viis läbi äh, uuringu, mida meie palusime. ja siis on siin ka proua Milena Jaburkova Business Europe'ist, ähm, siis on siin kohal ka väikese keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni Euroopa esindaja Lux Hendriks ja siis on meil Saksi Anhaldi liidumaalt Toomas Riike kes on poliitikanõustaja Saksi-Anhaldi liidumaa esinduses Brüsselis ja tema räägib siis uuringust, mis viidi läbi Saksi-Anhaldimaal. ja kõigepealt ma annaksingi sõna äh, härra Pellegrinile, kes on äh, tööstusuuringute keskusest Milanost, palun, sõna on teil. Pellegrini, I don't know. Good, sorry. Thank you, Mrs Chairman uh,. So I, I'm in. suur tänu, proua esinaine. tutvustan teile üsna esialgseid tulemusi uuringust, mis uuris siis VKE-de äh, positsiooni ühtekuuluvuspoliitika tsüklis umbes kuu aega tagasi see valmis e. Eesmärk oli uurida, millised on kriitilise tähtsusega teemad VKE-dele ja VKE-d toetavatele üksustele, mis saavad kasu ühtekuuluvuspoliitikast erinevates programmi juhtimise ja projekti juhtimise tsüklites. keskenduti struktuursele rahastamisele eeldatav lisandväärtus sellel raportil on mitte saada mingit konkreetset teemade nimekirja, vaid mingisugust teemade kategooriate nimekirja, mis on üksikasjalikult ka kirjeldatud iga programmi ja projekti juhtimise faasi puhul. eesmärk on välja tuua need kri-, kõige kriitilisema tähtsusega teemad, luua mingisugune prioriteetide nimekiri, kus on kõige rohkem vaja tegutseda. veel üks huvitav teema selle uuringu juures puudutab VKE-sid kui kasusaajaid, aga ka VKE-sid toetavaid üksusi kui kasusaajaid, aga ka vahendajaid. sest sest nende roll võib olla otsustava tähtsusega. metodoloogiline ülesehitus uuringul oli üsna lihtne, kolm sammu, kõigepealt analüütiline raamistik, mis põhineb üsna rikkalikul kirjandusel VKE-de ees seisvatest tõketest. selgitati välja infolüngad, mis tuleb täita läbi kahe peamise andmete kogumise vahendi, kõigepealt äh, juhtumite uuringud äh, leidsime äh, seitsmes liikmesriigis, kuues liikmesriigis erinevaid juhtumeid ja siis vaatasime üle, milliste meetmetega toetatakse seal VKI-sid. selle kõrval käis ka e-uuring üle Euroopa Liidu, eesmärgiks, e, sihtrühmaks olid eriti just toetusüksused, soovisime saada vähemalt viiskümmend vastust sellele. ja lõppfaas, süntees, e, tulemuste süntees, kinnitamine ja e, kirjapanemine kus siis võts-, vaatasime, millised mõjud on viimastel arengutel määrustikus. nagu ma ütlesin, siis tõkkeid on kirjeldatud üsna palju, neid tõkkeid, mis VKD ees seisavad. siin on selline üldine pilt peamistest kõige kriitilisematest teemadest, mille on välja toonud üldine avatud konsultatsiooniprotsess allikaks on Small Business Act for Europe aruanne. Äh, probleemid on siis äh, halduskoorem, rahu, äh, rahastamisele juurdepääs, maksustamine, juurdepääs avalikele hangetele, need on siis need peamised teemad, mis konsultatsiooniprotsessist välja tulid. mis puudutab struktuurset rahastamist ja seda, kui VKE-d saavad toetust tõukefondidest, siis kuidas see, mil-, millise kuju see rahastamine ja see toetus võtab ja kas tõkkeid on tegelikult veel rohkem, kui siin esialgselt teada on? me peame kokku leppima ka selles, mida me silmas peame programmi ja projekti juhtimise tsükli all. siin slaidil on välja toodud neli faasi üldiselt. programmeerimine, rakendamise ettevalmistamine, projekti genereerimine ja programmi ja projekti juhtimine ennem uuringu alustamist üritasime me kaardistada ka kõik need sidusrühmad, kes tõenäoliselt selles protsessis äh, rolli mängivad, protsessis, kus VKE-d üritavad tõukefondidest toetust saada. me üritasime, me välja tuua ka erinevad rollid, erinevad kategooriad toetusüksusi programmi juhtimistsüklis ja esimene, esialgne selline kategoriseerimine oli järgmine. tõime välja kolm gruppi. tegime vahet siin ettevõtete, assotsiatsioonide, finantsinstitutsioonide ja toetusorganisatsioonide vahel ühelt poolt siis ja, ja samuti tõime eraldi välja klastrid need erinevad assotsiatsiooni liigid, nende ülesanded loomulikult kattuvad osaliselt ning nende roll on väga selgelt välja toodud erinevates liikmesriikides. see on nüüd esimese uuringufaasi tulemus. nimelt identifitseerimine läbi olemasoleva kirjanduse et millised on siis peamised probleemid VKE-del tõukefondidest raha saamise ees? kõigepealt programmeerimisfaas. probleemiks on oluline, olulise tähtsusega on partnerluse kvaliteet. kas toetusüksustega suhtlemine on piisav, et täidetaks kõik VKE-de vajadused? toon näite hiljutine Kontrollikoja aruanne näitas, et on puudujääke VKE-dele rahastamisele juurdepääsul ning see võib tuleneda ka viletsast finantsinstrumentide ülesehitusest. siis rakenduse ettevalmistav faas. on vaja rohkem tehnilisi detaile abikõlbulikkuse reeglite kohta, aga on vaja ka paremini parandada kommunikatsiooni, et tekiks rohkem uusi ideid, mis oleks äh, kooskõlas programmi prioriteetidega. ning siin on toetusüksuste roll äh, info edastajana loomulikult väga oluline. järgmine faas, projekti genereerimine. siin on üsna pikk, tihe nimekiri erinevatest probleemidest. kõigepealt see lühike aeg, mis on eraldatud projekti avalduste ettevalmistamiseks. samuti vähemalt äh, avalike, äh, avaliku sektori üksuste poolt on vähe abi antud äh, avalduste kirjutamiseks ja nad peavad värbama seetõttu kalleid erasektori konsultante. veel üks probleem on liiga suur soovitud paberdokumentide hulk. siin on kaks probleemi tegelikult. liiga palju on vaja dokumentaalseid tõendeid ning teiseks see, et need peavad olema paberil. kõik need rahastamise aspektid, mis on seotud näiteks avanssidega, sel-, nende puhul on tarvis sageli tagatisi siis äh, väga kaua vaadatakse üle neid projektiavaldusi, sellest võivad, see võib tuleneda ka läbipaistvuse probleemid, mis on pro, juba probleemid, probleem iseenesest, aga, aga mõjutab ka tegelikult üldist kuvandit. ning äh, seda, et äh, inimesed võib-olla ei soovigi pöörduda abi saamiseks selle fondi poole siis erinevate äh, avalduste vormide ja menetluskorra kasutamine erinevate programmide puhul on keerukas ning liigselt pööratakse tähelepanu administratiivsele vastavusele, mitte projekti kvaliteedile endale. nüüd programmi ja projekti juhtimise faas. siin on nimekiri natukene lühem, aga ikkagi oluline VKE-d siit toetavad üksused või võiksid astuda edasisi samme selleks, et hakkama saada suure administra-, suure hulga administratiivsete nõudmit-, nõudmistega. samuti see, et arvatakse, et pidevalt reeglid muutuvad, võib VKE-dele probleemiks olla. isegi kui suund on positiivne, siis muutused iseenesest võivad olla sellised, mida nähakse negatiivsena. siis oluline eh, peatükk tegeleb jällegi finantsküsimustega, siin võib olla lõhe VKE-de finantsvajaduste ja, ja eh, projekti äh, tsükli äh, finantsmenetluskorra vahel. võib-olla on vaja mingisuguseid vahemakseid ja kui jääb Äh, tekivad mingisugused viibimised maksetel, siis see võib tekitada ka raskusi VKE-dele. siis ka finantsjuhtimisreeglid näiteks, millised on, millised kulud on abikõlbulikud. ning ka see seire ja äh, aruandlus võib tekitada liigset koormat VKE-dele. oluline, mis on öö, äh, liiga mahukas ja ajakulukas. raske on ju pääseda juurde ka tehnilisele abile VKE-de toetusüksustel. see nimekiri siin tõstatab terve rea küsimusi. kõigepealt soovime me läbi andmete kogumise välja selgitada, kas on mõningaid probleeme, mis on kahe silma vahele jäänud või mõningaid on liialdatud. oluline oli välja selgitada, millised teemad on delikaatsemad ning kas nad on grupeerunud äh, vastavalt projektijuhtimistsüklitele ja kas on mõningad faasid, mis on raskemad kui teised ja siis tuleks nende peal ne,, mis, mis, kas mõned nõuavad rohkem pingutamist kui teised. ja siis, kas mõningad valdkonnad on problemaatilisemad rahastamise puhul? samuti, kas need piirangud, mis on välja toodud, sõltuvad ka meetmete tüübist VKE-de tüübist. veel üks huvitav küsimus. millisel määral mõjutavad kohalikud sotsiaalmajanduslikud tingimused VKE-de suhtumist tõukefondidesse? ja sellega on seotud ka küsimus, millisel määral suurendavad kohalikud ja regionaalsed haldustavad halduskoormat VKE-dele tõukefondidest raha saamisel. ja viimane küsimus, millisel määral on VKE-des olevad tõkked tõukefondidest raha saamisel ette kujutatud või objektiivsed? see on üsna provokatiivne, provotseeriv viis, sõnastusviis, aga tuleb ju tunnistada, et äh, peale objektiivsete probleemide võib olla ka probleeme, mis on ette kujutatud, mis on lihtsalt seotud tõukefondide kuvandiga. suur tänu! aitäh! Läheme kohe proua Milena Jaburkova juurde, kes esindab Business Europe'it, mis koondab Euroopa ettevõtteid. palun, proua Jaburkova. Madam Chair, thank you for inviting me. suur tänu, proua esimees, et kutsusite mu täna siia ja ma tahaksin teiega jagada Business Europe'i arvamust äh, VKE-de ja ühtekuuluvuspoliitika kohta. kõigepealt kordaksin lühidalt, miks Business Europe'i jaoks ühtekuuluvuspoliitika on nii tähtis, siis jagaksin teiega meie liikmete arvamust ühtekuuluvuspoliitika ja VKE-de kohta ja siis annaksin veel ka mõned soovitused, mida Business Europe on ühtekuuluvuspoliitika ja VKE-de kohta välja töötanud, kuidas parandada nende tegevust ja lõpetuseks räägiksin nendest e- muudatustest, äh, mille poolt hääletas äh, see komisjon siin So uh, it will not be a shocking statement if I say that Business Europe ma arvan, et teid ei šokeeri, kui ma ütlen, et Business Europe toetab ühtekuuluvuspoliitikat. aga ma tahaksin välja tuua, miks. me oleme ühtekuuluvuspoliitikat välja töötamas uueks perioodiks, aga meil on majanduskriis ja väga paljudes riikides tuleb teha kärpeid meie usume, et ühtekuuluvuspoliitika on üks väheseid võimalusi äriettevõtteid arendada, äritegevust arendada. ja ma tõesti tahaks, et te mõtleksite selle peale, kui peate läbirääkimisi järgmise eh, finantsraamistiku üle, sest nagu ma ütlesin, ma on väga tähtis, et need vahendid, mis meil ühtekuuluvuspoliitikas on, et neid ka tõesti tõhusalt kasutatakse. ja seepärast on väga tähtis välja tuua äh, puudused, nõrkused ühtekuuluvuspoliitika arhitektuuris, sest ainult niimoodi on meil võimalik saada ka tõesti käegakatsutavaid tulemusi me tahaksime, et te keskenduksite ettevõtlusele, sellepärast et äh, Euroopa Liidu kõige tähtsamaks eesmärgiks on majanduskasvu toetada ja töökohtade loomist toetada. ja seepärast ettevõtluse toetamine on väga tähtis ja kui me mõtleme nüüd ajaperioodi peale kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, siis on näha, et äh, see üle seitsmekümne protsendi töökohtadest, üks koma neli miljonit äh, töökohta, mis loodi äh,, loodi jõe poolt. ma tahaksin teiega jagada nüüd meie Business Europe'i liikmete arvamusi, nagu te teate, et meil on nelikümmend üks erinevat äh, organisatsiooni liikmeks, meil on kaasatud üle kahekümne miljoni ettevõtte kolmekümne viiest riigist ja enamus nendest ettevõtetest on äh, VKE-d. kuna VKE-de kategooriat ei ole defineeritud äh, siis on meie liikmete kogemused ka erinevad, see oleneb sellest, kui suur on ettevõte, millisest piirkonnast nad on pärit. aga on äh, paar valdkonda, äh, kus arvamused on ühesugused kõikides erinevates VKE-de kategooriates. ja need on järgmised, väga raske on saada tõesti informatsiooni ja see on täpselt seesama, mida ka proua Pellegrin just ütles siis finantsvahendid ähm, ja minu ettekandes ma olen tõesti Jeremile keskendunud, sellepärast et meie arvates on see väga tähtis, aga Jeremy kriteeriumitest on väga raske aru saada. menetlused ja reeglid on keerulised ja ei ole piisavalt äh, raha ja aega. ja mis on siis meie ettepanekud selleks, et äh, tõhusust parandada? meil on kohe kindlasti vaja lihtsustada menetlusi, finantsvahenditele juurdepääsu tuleb lihtsustada ja meil tuleb tegelikult kogu ümbritsevat ökosüsteemi parandada. ma tooksin ka mõned täiesti konkreetsed näited lihtsustamise kohta. ja Poola VKE-d on seda öelnud ja seda äh, Äh, ma sain teada sellepärast, et äh, Poola ettevõtteid koondav liit Leviatan tegi oma uuringu ja nende tulemused avaldati natukene aega tagasi, kümme protsenti äh, päevases töös pühendut-, pühendatakse kontaktidele administrat-, aktiivsete küsimuste lahendamiseks ja kaheksa koma kaheksa protsenti ettevõtetest ütles, et neile tundub, et tõesti ka äh, ettevõtte areng on tähtis, seitsekümmend, üle seitsmekümne protsendi ettevõtetest ütles, et väga tähtis on toetada innovatsioonialast tööd, aga neil ei ole selleks vahendeid. ja sellepärast meie Business Europe'is arvame, et meil on vaja erinevate Euroopa Liidu fondide abikõlbulikkuse reegleid ühtlustada, meil tuleb menetlusi lihtsustada, arveldusi teatud kuluvaldkondades lihtsustada ja peale selle tuleb VKE-dele kindlustada kiire juurdepääs ähm, projektide rahastamisele. siis ma räägiksin nüüd ka juurdepääsust finantsvahenditele ja nagu ma ütlesin, ma keskendun jällegi Jeremile. sellepärast, et äh, Jeremy on VKE-de jaoks ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas kõige tähtsamaks äh, rahastamisvaldkonnaks. ja see on eriti tähtis ka sellepärast, et äh, praegusel hetkel ettevõtete äh, Äh, rahastamine on väga piiratud ja VKE-sid mõjutab see rahapuudus kõige rohkem. Äh, väga tähtis on äh, pangalaenude saamise võimalus. Euroopa regionaalpoliitika peaks keskenduma alternatiivsetele rahastamisvõimalustele. sellepärast, et paljudes valdkondades on võimalik projektiga luua lisandväärtust, teenida vahendeid, mida saaks edasi investeerida uutesse projektidesse, sellega oleks võimalik parandada finantsvõimendust, on võimalik vähendada VKE-de sõltuvust rahastamisest ja peale selle on võimalik vähendada riske erasektoris. selleks, et äh, neid eesmärke saavutada, on meil vaja finantsvahendeid, mis, mida on, millest on lihtne aru saada, milles on lihtne osaleda, mis on kohandatud VKE-de vajadustele. ja jällegi tahaksin välja tuua Poola ja Tšehhi äh, ettevõtete uuringu tulemusi välja. Poola ja Tšehhi ettevõtted ütlevad, et äh, et nad sõltuvad väga palju administratiivsetest ametivõimudest, sellepärast et ametivõimud peavad kõigepealt andma kinnituse äh, programmile ja väga paljud ettevõtted teavad küll, mis asjad on Jeremy ja Jessica programmid, kuid nad ei tea, kuidas on võimalik praeguses õigusraamistikus vahendeid saada ja Poola äh, ettevõtted ütlesid ka, et tõkked on olemas ka seepärast, et ei ole piisavalt äh, äh, seaduseid äh, ja õigusloomet riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil selleks, et oleks täpselt teada, millised on kriteeriumid. ja Tšehhi kolleegid ütlesid, et ähm, vastuolus on reeglid Euroopa Liidu tasandil ja riiklikul tasandil selleks, et ähm, vahendeid taotleda. taotlejad äh, ütlevad, et tihti on menetlus liiga pikk ja bürokraatlik ja ja taotlejatele esitatakse lisatingimusi selleks, et äh, fondidest raha saada. sellepärast äh, leiavad ka ettevõtted, et nendes äh, fondide vahenditele juurdepääs on nii raske. ja nüüd viimane slaid puudutab ökosüsteemi. Business Europe leiab, et otsetoetustest ei piisa, kogu ökosüsteem peab olema väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele äh, sõbralik ja seepärast tuleb VK e-tegevust kohandada suuremate partneritega. teatud äh, valdkondades tuleks luua stiimuleid investeeringuteks, selleks et äh, suurendada tootlikkust ja luua töökohti. meie arvame, see annaks ka VKE-dele parema võimaluse nii äh, piirkondlikul kui ka ülemisel tasandil osaleda lisandväärtuse tootmises. Tšehhi Vabariigis äh, tehti uuring äh, ettevõtlusstiimulite kohta aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa kuni kaks tuhat kuus, ma tahaksin rääkida Böömimaast, kus loodi üle neljakümne tuhande uue uut töökohta ja kolmkümmend kaheksa protsenti nendest töökohtadest äh, loodi rahvusvaheliste ettevõtete poolt ja kuuskümmend kaks protsenti kohalike ettevõtete poolt ja Austria näite puhul on äh, sada suuremat juhtivat ettevõtet, äh, mis to-, vastutavad kahekümne kolme protsendi tööstustoodangu eest ja kolmkümmend viie protsendi teadus- ja arengutöö eest ja ja seal oli sada kakskümmend tuhat VKE-d, mis kaasati nende tegevusse. ja meie leiame, et ähm, kaasamis, VKE-de kaasamine üleilmsel ja riiklikul ja ka piirkondlikul tasandil aitab parandada ökosüsteemi, muuta seda stabiilsemaks ja annab VKE-dele võimaluse laieneda ning suurendada oma tootlikkust ning me arvame samamoodi, et selline vastastikune koostöö on tähtis ka teistes valdkondades, mis VKT jaoks on tähtsad, proua Pellegrin, te mainisite seda ka, nimelt äh, oskustööliste puudus, mis on väga suureks tõkkeks, sellepärast et äh, kui alustatakse uue toote tootmist, on vaja VKE-sid toetada selleks, et äh, nad kohanduksid uue olukorraga ja oleksid võimelised äh, vastama nendele kriteeriumitele, äh, mis on uue toote tootmis, uue toote jaoks paika pandud. peale selle teadus- ja arengutöös vähemalt osa VKE-dest on väga loomingulised, innovaatilised uute toodete väljatöötamisel, nende suuremad partnerid on aga võimekamad nende toodete turule viimisel, turustamisel, müümisel. nii et äh, kui VKE on osa ahelast, siis on võimalus luua paremini kontakte tarbijatega, klientidega ja leida paremaid võimalusi oma eeliste kasutamiseks. nii et tõesti ka teadus- ja arengutöö peale peaks rohkem tähelepanu pöörama. ja nüüd lõpetuseks. Business Europe usub, et äh, meil on vaja ühtlustatud reegleid, lihtsat äh, digitaalset menetlust, äh, kiiret ja lihtsat juurdepääsu väikesemahulistele projektidele. me oleme teinud muudatusettepanekuid, me vaatasime läbi muudatusettepanekud, mis tegi Regionaalarengu Komisjon äh, mõtlen siin eriti lõiget nelikümmend viis, mis puudutab lihtsustamist ja lõiget viiskümmend üks, mis toob välja äh, võimete suurendamise eriti ja kaasab ka finantsvahendid. ja siis äh, lõige kolm, äh, Regionaalarengu fond, kus tuuakse välja just spetsiifiline koolitus äh, oskuste parandamine ja väga tähtis on ka piirkondlikul ja riiklikul tasandil otsustajate äh, teadvustus, teadvustamine. ja mis puudutab Jeremit ja finantsvahendeid, äh, siis meil on väga hea meel, et lõikes kolm tuuakse välja finantsvahendid, nende tähtsus ja räägitakse ka riskikapitalist. see on lõige viis, kus on välja toodud siis VKE-d erilise prioriteedina. ja mis puudutab äh, investeeringuid tootlikkusse, siis meile jällegi meeldib see, mis on Regionaalarengu Komisjoni, vabandust, äh, Regionaalarengu Fondi kohta välja toodud lõikes kolm, eriti VKE-de ja mikroettevõtete kohta ja et äh, on piirkondadele jäetud võimalus äh, muuta, teha stiimuleid äh, selleks, et muuta investeeringud piirkonda atraktiivsemaks me oleme rahul nende muudatusettepanekutega, mille poolt see komisjon siin hääletas ja me loodame, et see läheb ka lõpliku versiooni sisse. suur tänu, mul tuleb kahjuks äh, järgnevale eksperdile öelda, et mida kiiremini te oma ettekandega lõpule saate, seda rohkem jääb meile võimalus, võimalusi ja arvamusi vaadata. nüüd ma annaksin härra Lükk Hendriksile võimaluse oma ettekanne esitada. suur tänu proua esinaine siia kuulamisele kutsumast. Teie sekretäriaat palus, et ma vastaksin kolmele küsimusele. üritan seda ka teha. esimene küsimus. kuidas on Euroopa VKE-d saanud juurdepääsu ühtekuuluvusfondidele ja millised on olnud peamised tõkked? tuleb tunnistada, et parlament on üsna optimistlik sest nagu te arvatavasti teate, siis oluline osa Euroopa territoriaalse arengu poliitikast on suunatud VKE-dele ja mikroettevõtetele, aga vaatamata mõningatele suurepärastele tulemustele teatud piirkondades, näitavad mitmed allikad, et ainult kaks kuni kolm protsenti VKE-dest saavad kasu ühtekuuluvusfondidest ning äh, nende poolt saadav kasu moodustab ainult üks kuni kaks protsenti kõikidest fondide, fondirahadest, see erineb muidugi liikmesriigiti. ja juba on varemgi Euroopa otsuse tegijad, tegijatele näidatud, et majanduslik ja sotsiaalne tõukefondide mõju on tegelikult mitte teada. me oleme üritanud seda rohkem uurida, aga meil on vaja veel sügavamaid uuringuid VKE-de rahastamine ulatub küll kümnete miljonite eurodeni, aga mingisugust hinnangut otseselt pole antud sellele, milline on spetsiifiline mõju sellel rahastamisel VKI-dele, kuigi nad moodustavad üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti kõikidest Euroopa ettevõtetest. millised on siis need tõkked? juba kahe tuhande kümnendal aastal ja siis saatsime me oma ettepanekud ka teie komisjonile, viisime me läbi uuringu alt ülesse lähenemisel, mis põhines regioonides, seitsmeteistkümne liikmesriigi regioonides VKE-de kogemustele osalesid äh, projektijuhid äh, ja jagasid oma häid ja halbu kogemusi projektis tõime me välja sada viis lihtsustamismeedet seitsmes äh, analüüsivaldkonnas. üldised probleemid, halduskoorem, finantsjuhtimine, äh, hilisete maksete kontroll ning regionaalsete ja liikmes-, riiklike vahendusorganisatsioonide roll konfliktiolukordades. Need on, neid probleeme mõneti mainis ka proua Pellegrin ehk siis siin on põhimõtteliselt välja toodud need peamised tõkked. sada viis ettepanekut, mis me tegime kahe tuhande kümnendal aastal, nende puhul oleme me väga tänulikud selle üle, et komisjon on suurt osa nendest oma viimases ettepanekus arvesse võtnud. teine küsimus, mida te minult küsisite. mida me võime õppida sellest kogemusest? minu arvates on õppetunde neli. esiteks, kõik piirkonnad mis on tõhusalt öö, ellu rakendanud meetmeid toetamaks VKE-sid, on regioonid, mis on algusest peale kasutanud partnerlusjuhtimist VKE-de organisatsioonidega selleks, et paika panna prioriteetsed valdkonnad, kus on vaja VKE-sid toetada. teine, vähem aktiivsed ja mitte eriti aktiivsed VKE-de toetavad, VKE-sid toetavaid piirkondi, piirkonnad on sellised, kus selliseid partnerlusi VKE-de organisatsioonidega ei ole. ma kordan üle selle artikli viis ühisest strateegilisest raamistikust, kus räägitakse sellest, et majandus- ja sotsiaalpartnereid tuleb kaasata, see on väga oluline. kolmas õppetund, haldus ja finantsmenetluskorras, korra reeglites on VKE-d tegelikult välja jäetud võttes arvesse neid probleeme, siis vahendusorganisatsioonid, vahendajaorganisatsioonid ja ka ettevõtted, keda nad esindavad, on järjest rohkem kõhkleval seisukohal nende fondide kasutamise puhul ning äh, on oht, et järjest rohkem VKE-sid ning ettevõtteid, mis esindavad VKE-sid, ei soovi enam osaleda tõukefondides ning soovivad, eeldavad, äh, eelistavad regionaalsete toetusprogrammidega koostööd teha. ning järgmine õppetund, jällegi oluline tulevikuks, on järjest selgem see, et Euroopa kakskümmend kakskümmend peamised prioriteedid rakenduvad ellu just regionaalsel tasandil ja seega läbi regionaalpoliitika saavad VKE-d Euroopa kakskümmend kakskümmend põhimõtteid ellu rakendada seega tuleb arvesse võtta mineviku õppetunde. kolmas küsimus, mida te minult küsisite, oli kuidas me saame tuleviku ühtekuuluvuspoliitikat parandada, lihtsustamaks määrustikku ning õhutada VKE-sid rohkem Euroopa fonde kasutama? nagu ma juba ütlesin, on komisjon suurt osa meie ettepanekutest arvesse võtnud siin valdkonnas peamised mured. ma kordan nad ikkagi üle. on vaja selgit-, kasutada Euroopa teksti kui ka kui ka selle lisade sisu selgitada nii riiklikul kui regionaalsel tasandil, et erinevaid tõlgendusi liiga palju ei tuleks, sest minevikus on need erinevad tõlgendused kaasa toonud selle, et tekstist saadakse hoopis valesti aru. sageli on see, vahel on see isegi tähendanud seda, et haldusvõimud on projektile ei öelnud, mis pärine, projektile, mis pärinevad VKL-t. erinevate, erinevat dokumentatsioon peaks olema viidud miinimumini, on ja tuleb kasutada seda ainult üks kord põhimõtet, mis on juba väikeettevõtete seaduses sees, ehk siis ühe projekti jooksul tuleb ühte sama dokumenti esitada ainult üks kord. soovitavalt võiks edastada dokumente elektrooniliselt, ka arhiveerida võiks neid elektrooniliselt ning ka tuleks harmoneerida erinevat dokumentatsiooni erinevate programmide puhul. kolmandaks, meil on vaja tagatised ja avansimaksed viia kooskõlla reaalsusega, milles VKE-d ja mikroettevõtted elavad. see on kooskõlas ka proportsionaalsuspõhimõttega, mis on üks öö, väikeettevõtete seaduse aluspõhimõtteid. siis vaatamata ettevõtte suurusele või finantsvõimekusele peaks kõiki kohtlema võrdselt sest muidu me ei kasuta põhimõtet kõigepealt peaks mõtlema väikeettevõtete peale. minevikus on tulemus olnud see, et mõningad piirkonnad toetavad peaaegu ainult või ainult suuri projekte suurte ettevõtete jaoks. samuti on meil vaja rohkem lihtsustamist ning paindlikkust vahendajate töös kes toetavad VKE-de tegemisi. niisiis, selleks, et parandada juurdepääsu VKE-dele ja mikroettevõtetele ja tõukefondidele, teeme me ettepaneku, et Euroopa institutsioonid peaksid võtma vastu viis meedet. jällegi olles kooskõlas väikeettevõtete seaduse põhimõtetega. tuleb soodustada vahendajaorganisatsioonide tegevust. selge on see, et enamus VKE-dest ei saa kunagi nii tubliks, et nad saavad üksinda projektides osaleda. teisalt projektid, mida viivad läbi vahendaja äh, organisatsioonid riiklikul ja regionaalsel tasandil, tulevad kasuks suurele hulgale VKE-dele. seega me kutsume üles vabatahtlikkuse alusel toetama nende organisatsioonide tööd projektijuhtidena ning lihtsust samuti tuleb nende tööd lihtsustada läbi halduskoorma lihtsustamise ning läbi selle, et üldistele fondidele juurdepääs oleks neil lihtsam. teiseks, meil on vaja kohandada tehnilise abi reegleid. vaatamata sellele, et tehniline abi on väga tõhus, siis vähesed, väga vähesetel ettevõtete organisatsioonidel on sellele abile juurdepääs. seda mainiti minu meelest ka äh, proua Pellegrini uurimuses. tehniline abi võiks olla üks tõhusamaid instrumente parema partnerluse loomiseks regioonides. samuti aitaks see ettevõtete organisatsioonide tööle kaasa. kolmas meede, mis tuleks rakendada ellu, nimelt komisjon põhimõtteliselt peaks looma koolitus- ja informeerimisprogrammi kõikidele osapooltele. ühelt poolt mitte kõikidel juhtudel just ei ole projektijuhtidel öö, olemas kogu vajalik info ning teisalt ka territoria-, regionaalsete ja riiklike omavalitsuste poolne informeerimine on öö, sageli puudulik, mis äh, raskendab ka partnerluste toimimist. seega tehnilise abi raamistikus peaks jätkama ka koolitust ja teavitamist. neljas ettepanek. ainult üks kord põhimõte, ma juba mainisin seda see tuleneb keerulisest olukorrast riik, riikides ja regioonides ning ka seda, et koordineeritud ei ole seireorganisatsioonide töö. seetõttu ettevõtete organisatsioonid äh, ei soovigi tegeleda sellise raha hankimise viisiga, sest see on liiga ajakulukas. ja meie arvates peaks ainult ükskord põhimõte äh, looma ka ainult sellise ühekordse seire ühtse seire ja ähm, aruandlussüsteemi, mis kehtiks kõikidele ametivõimudele ja kogu va-, kõik vajalikud andmed kogutakse siis ühte süsteemi sisse kõikide kontrollitasemete jaoks. ning lõpetuseks on meil vaja luua vahendussüsteem, lahendamaks erinevad tõlgen-, erinevate tõlgendustega tule, kaasas käivad probleemid kus Euroopa või riiklikke või regionaalseid tekste tõlgendatakse erinevalt, samuti on siin probleeme maksete kontrolli tagatistega, auditiga ja nii edasi ning kõik need saab lahendada dialoogis kõikide partnerite vahel. seetõttu tuleb meil luua ka neutraalne vahendussüsteem. suur tänu! Thank you! suur tänu. annan nüüd sõna Toomas Riikele, kes on Saksi-Anhaldimaa poliitiline nõust- äh,, poliitiline nõustaja Saksi-Anhaldi esinduses Euroopa Liidu juures ja ta räägib tõukefondide panusest VKE-dele, aga palun tehke võimalikult lühidalt. aitäh kutse eest. aga loomulikult tere päevast minu eelkõnelejad juba peatusid väga olulistel momentidel, mistõttu äh, ma ei peagi enam pikalt seda asja käsitlema, saame pärast aga seda teemat lähemalt arutleda äh,. tahaksin viidata sellele, et meie liidumaa on üks viiest nõnda öelda uuest liidumaast, kus elab umbes kaks koma kolm miljonit inimest Eh, see eh, Saksa-Anhalti pealinn on Magdeburg. Eh, liidumaa põhjaosas on väga tugevalt arenenud masinaehitus, selle liidumaa lõunaosas on aga väga tugev keemiatööstus. Saksa-Anhalti liidumaal on umbes kuus tuhat ettevõttest neist, neist üheksakümmend üheksa protsenti on VKE-d ja nendest töötab kuuskümmend kaheksa, kaheksakümmend kuus protsenti eh, töötavast elanikkonnast. Nad annavad valdav osa eh, Saksen-Anhalti liidumaa tööstuskäibest. nüüd, kui rääkida VKE-dest, siis need, need, neil on meile väga suur tähendus nad annavad suure panuse liidumaa SKT-sse. Neil on suur tähendus tööhõive seisukohalt ja üha kasvav tähendus innovatsiooni valdkonnas. kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast, siis meie jaoks on kõige olul-, olulisem see, et tagada liidumaa kui kunagise mahajäänud piirkonna tasakaalustatud areng võrreldes teiste piirkondadega Saksamaal selleks, et saavutada kaasaegse piirkonna tase. selle eesmärgi nimel oleme Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid ja tõukefondide vahendeid kasutanud kui üheksakümnendatel aastatel olime üleminekuprotsessis, äh, me, me lõime uusi struktuure äh, regionaalarengu fondi rahadega äh, siis rahadele lisaks võeti tööle terve rida oma ala spetsialiste lisaks sellele tegelesime me nende probleemide lahendamisega, mis tulid, tulenesid elanikkonna äravoolust vanadesse liidumaadesse. tõukefondide poliitika eesmärgid olen ma sellel slaidil siin välja toonud. esimene eesmärk seisneb ettevõtete konkurentsivõime suurendamises teine eesmärk, innovatsioonivõimekuse tugevdamises, ma tõstsin selle eraldi ette sellepärast, et see on eesmärk, mis omandab järjest suuremat tähtsust. ja kolmandaks, ettevõtluse toetamine, uute ettevõtete asutamise toetamine, need on kolm põhieesmärki, neid öö, eesmärke rahastatakse Regionaalarengu fondi rahadega. kui me räägime äh, struktuurifondide rahadest, siis selle eesmärgiks on eeskätt tööhõive äh, ja äh, kvalifitseeritud tööjõu tagamine. kui me räägime meie majandusstruktuurid, siis nagu ma juba ütlesin, on masinaehitus väga tugevalt välja arenenud liidumaa põhjaosas, lisaks sellele on veel tugevalt arenenud toiduainete ja keemiatööstus. meil on suured keemiapargid. aga meil on ka tööstusharu, mis tegeleb taastuvenergia tootmisega. järjest suuremat osatähtsust mängib biotehnoloogia. Need on need põhimomendid Äh, mida me äh, näeme, mis on olulised äh, saavutamaks liidumaa konkurentsivõimet ja liidumaa ettevõtete konkurentsivõimet. me toetame ettevõtet, ettevõtteid Regionaalarengu Fondi kaudu, teiseks püüame me avada enda jaoks uusi turge ja toetame ettevõtete hargmaistumist loomulikult toetame me ka ettevõtlust ja ettevõtjaid, noori, kes soovivad ettevõtet asutada. me toetame neid, kes juba ülikoolipõlves soovivad ettevõtet, ettevõtteid asutada ja me toetame nende ettevõtete eh, võrgustikke järgnevas tabelis te näete neid mahte ja mõõtmeid, äh, millistes on äh, toetust osutatud. nüüd me näeme siin ka Euroopa mm, Regionaalarengu Fondi vahendeid, aga selle on alati olnud paralleelselt toetatud ka Saksamaa äh, riiklike vahendite poolt siin me näeme tulemusi aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme. kogu tööstus toetati umbes kahe koma kahe miljardi euroga, sellest pool läks VKE-dele. muljetavaldav on kolmas rida, kus me näeme töökohtade loomist tänu regionaalse majandusstruktuuri parandamisele. tänu sellele on tööstuses loodud viimase kümne aasta jooksul seitsekümmend üks tuhat töökohta või tagatud nende püsimine kui me räägime konkurentsivõime tugevdamisest, siis tähendab see seda, et väik-, VKE-sid tuleb toetada nende innovaatilisuse suunas. ühelt poolt finantseeritakse VKE-sid riikliku KFV panga kaudu ja selle käigus on vaja VKE-de juhtkonnal ja eh, peaspetsialistidel lahendada need ülesanded. Nad eh, peavad leidma mm, ebapiisavatele rahastamistele lahendusi, nad peavad leidma välisrahastamise võimaluse ja kakskümmend üheksa protsenti VKE-de juhtkondades väitis, et neil on erakordselt keeruline leida kvalifikatsioon, kõrge kvalifikatsiooniga töötajaskonda. tahaksin rõhutada, et me püüame oma liidumaal kasutada tõukefondide vahendeid eeskätt ettevõtete innovaatilisuse suurendamiseks aastatel eh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üksteist eh, kasutati vahendeid umbes kolmesaja miljoni euro ulatuses selle eesmärgi saavutamiseks. Eh, siis me toetame väikeettevõtteid ka selleks, et nad saaksid äh, osutada äh, teenuseid ülikoolidele ja teaduskeskustele selleks, et sama, äh, sellise tegevuse kaudu tõsta omaenda ähm, konkurentsivõimet. veel üks moment, millel ma tahtsin peatuda, kui me räägime Ähm, innovaatilisusest ja innovaatilisest võimekusest on võrgustike tugevdamine. näiteks kui me räägime autoosade tarnijatest, nad on omavahel võrgustikus, mm, sel juhul nad kannavad meil nime Marek Automotiiv ja eh, selle võrgustiku tegevust eh, toetatakse struktuurifondi rahaliste vahenditega meil on Liidumaal ka mitu tehnoloogiakeskust. Nendest suurim on Halle tehnoloogiapark. nüüd tuleksime Euroopa Sotsiaalfondi juurde. kuidas me kasutame selle fondi rahasid selleks, et VKS-id toetada? kõigepealt koolituse kaudu. väga oluline on töötajaskonna asjaomane kvalifikatsioon. järjest suuremat tähtsust aga omandab äh, tippspetsialistide äh, palkamine. Pole saladus, et Saksa-Anhalti äh, liidumaa on piirkond, mm, mis kannatab väga tugeva väljarände all, see oli väga tugev väga intensiivne üheksakümnendatel aastatel, kuid praeguseks ma võin väita, et meil on õnnestunud ähm, ajude väljavool idumaalt peatada. seetõttu on oluline kasutada Sotsiaalfondi vahendeid ka selleks, et kohapeal tippspetsialiste koolitada. selle äh, projekt, see projekt kannab nime FIF, selleks me oleme loonud asjahuvitatujaote ja paindlike spetsialistide jaoks ka vastava portaali, et koos Sak-, Saksi-Anhaldi liidumaa äh, toel vajalikke spetsialiste äh, koolitada ja neid regiooniga siduda oluline on, et nende abil on võimalik lahendada ka tulevikus ees ootavaid eh, eh, eh, tööjõuga seonduvaid ülesandeid ja kolmandaks tõkendada ajude äravoolu liidumaalt. lisaks sellele soovime selle FIF projekti kaudu tuua nõnda öelda geeniused ja spetsialistid koju tagasi. selleks on loodud spetsiaalne internetiplatvorm lisaks sellele äh, sõidavad mööda Saksamaad ringi nõndanimetatud regio coach'id, kes siis nõnda öelda otsivad neid, kes kunagi on lahkunud ja äh, kutsuvad neid koduliidumaale tagasi. kes saab sellest SWIFTist kasu, need on eeskätt ettevõtted, aga need on ka nende ettevõtete töötajad. kui me räägime VKE-dele osutatava toetuse tulevikust, siis kõigepealt tuleb ka tulevikus toetada nende innovaatilist arengut. on oluline, et VKE-de teadusosakonnad jätkaksid oma tööd ja et me toetaksime nende uuringuid. see annab võimaluse tehnoloogia transfeeriks ja annab äh, teisalt võimaluse ettevõtete vastavaks nõustamiseks. Äh, teiseks on oluline tõsta jätkuvalt ettevõtete konkurentsivõimet. meil on vaja tööd toetada ettevõtlust, meil on vaja toetada ettevõtete hargmaistumist, aga loomulikult vaja pöörata tähelepanu ka töötajate kvalifikatsioonile selleks, et tagada regionaalne areng. sotsiaalfondi võimalusi kavatseme ka tulevikus ära kasutada koolitamiseks, väljaõppeks ja demograafilise olukorra tasakaalustamiseks ja tulevast, tulevikus töökäte kindlustamiseks. see oli minu poolt kõik ja olen valmis vastama teie võimalikele küsimustele, aitäh! Eh, I would like to thank you, Mr Toomas Riik. suur tänu, härra Riike. meil on umbes viisteist minutit selleks, et äh, saadikud saaksid esitada küsimusi, võib-olla Euroopa Komisjon soovib ka kommenteerida ja vastata küsimustele ja härra Nikolson, palun. tänu, ma räägiksin rootsi keelt, kui tohib. ütleb kõneleja. Eh, suur tänu, see küsimus on tõesti väga tähtis. ma lugesin hinnanguid ja nägin et kritiseeritakse seda, et me ei jõua VKE-deni. Business Europe äh, on ka sarnaseid kogemusi teinud, nii et võib-olla te jagate seda arvamust. mul on kaks küsimust. ettevõtted minu kodupiirkonnas Põhja-Rootsis ei soovi saada Euroopa Liidu toetust, sest nad teavad, et äh, kuigi nad teavad, et turismivaldkonnas on toetusvahendid suurenenud, kuid nad ei tea, millised tõukefondide võimalused täpselt on olemas. nii et nagu öeldud, äh, ettevõtted on tihti väga kõhklevad, äh, mis puudutab äh, toetuste taotlemist teiseks, äh, Business Europe, äh, kas ka teie leiate, et äh, soovitakse osaleda küll projektides, kuid siis ei ole see siiski võimalik? väga tähtis on luua platvorme, väikesed ettevõtted üritavad luua platvorme sellepärast, et neil ei ole piisavalt aega ise alati aktiivne olla ja seepärast üritatakse äh, tööd koostöö kaudu koordineerida ja kui on platvorm loodud, siis on võimalik äh, teha koostööd äh, ülikoolide, piirkondadega ja see koostöö on tõesti väga tähtis. seda kõike on ka tegelikult turismivaldkonnas meie piirkonnas näha. Business Europe äh, peaks toetama stiimuleid looma, samamoodi ka teised ettevõtted. kas teie tõesti olete ka toetanud nende platvormide loomist? suur tänu! yes,. Eh, Miss Kelly. Eh. suur tänu ja härra Kelly, kas te soovisite esitada küsimust? Yes, thank you very much jah, suur tänu, mul tuleb tunnistada, et eh, kõigepealt jah, suur tänu seal nende ettekannete eest ja mis puudutab VKE-de kaasamist, siis jah, natukene pettumust valmistab see, et neid on nii vähe kaasatud, aga VKE-del tõesti on tõesti väga vähe aega ja ka ei ole piisavalt vahendeid selleks, et äh, neid taotlusi esitada ja et need taotlusedki edukalt läbi läheksid. meil tõesti tuleb tunnistada, et äh, VKE-del on väga raske oma töö korraldada, seetõttu neil tuleb piisavalt enne ka mõelda selle üle, et kas taotluse esitamisest tulev kasu on tõesti proportsionaalne. siis äh, teiseks see, mida härra Hendriks mainis äh, rakendamissätete kohta. Te mainisite, et äh, sada viis lihtsustamismeedet on ette nähtud. see tegelikult näitab, kui keeruliseks on kogu see menetlus aetud ja kui bürokraatia, kui raskeks võib bürokraatia teatud aja jooksul kogu menetluse muuta. ja kui te nüüd tõesti räägiksite mõnele täiesti suvalisele inimesele, et me oleme sada viit erinevat reeglit lihtsustanud, siis nad oleks tegelikult šokeeritud. ma arvan, et neil on väga raske aru saada, et kuidas on asjad üldse nii kaugele läinud, et on vaja sada viit reeglit, et lihtsustada asju ja samal ajal me, on julgustav see, et äh, komisjon on meie ettepanekud üle vaadanud ja loodetavasti tõesti ka muudab reegleid lihtsamaks. ma arvan, et tõesti, et me ei peaks mitte alati mõtlema, et äh, ütlema, et mõelgem kõigepealt väikeste peale, vaid me peaksime ütlema, et mõelgem kõigepealt lihtsamaks, lihtsamalt äh, ja niimoodi võib-olla on meil võimalik ka palju suuremat kasu luua VKE-dele, mis on, nagu juba öeldud, Euroopa ettevõtluse selgrooks. ja kui meil see õnnestub, siis meil on tõesti võimalik ka majanduslangusest välja tuua, tulla ja jällegi konkurentsivõimeliseks muutuda. suur tänu! suur tänu! härra Angelis No, grazie. La discussione è molto interessante aitäh, see on erakordselt huvitav arutelu. üks minu küsimus küll juba esitati, kuid ma kordaksin seda. kui ma mõtlen ühtekuuluvuspoliitikale ja VKE-de võrgustikule mis Euroopas eksisteerib, siis mõtlen ma samas ka sellele, et me tegelikult räägime juba aastaid ühest probleemist, aga me pole ikkagi seda veel lahendanud. ma loodan, et järgmisel programmiperioodil suudame me lõpuks ometi luua vajalikud tingimused Äh, selleks, et VKE-sid tõesti finantseerida. aga ma ei ole tegelikult väga optimistlik, minu arvates see äh, äh, kaugus neist, see distants on endine, me ei ole suutnud nende probleemide lahendamisele läheneda me ütleme itaalia keeles piccola bella, väike ja ilus. jah, kuid ikkagi siin see probleem jääb. VKE-de probleem on suur probleem, kuidas pääseda rahadele ligi, nii nagu me kuulsime ka eelolevatest tutvustustest juurdepääsu lihtsustaks see, kui äh, bürokraatiat lihtsustataks, kui äh, kogu see pabermajandus ei ole nii keeruline. avalikus halduses on aega kõigil palju, kuid väikeses ettevõttes on alati aega vähe väikesel ettevõttel ei ole nii võimalik, et kui nad on suutnud välja mõelda projektid, et siis nad öö, äh, öö, äh, ootavad ja, ja, ja raiskavad aega, kuni see viie kuni kümne aasta pärast ellu viia. väikeettevõte peab selle projekti ellu viima kiiresti. siis me peaksime järgi mõtlema, kuidas on võimalik öö, äh, Eh, luua VKE-de ühendusi, et nad oleksid konkurentsivõimelisemad. et nad suudaksid võtta väljakutsed vastu ja tõesti esitada taotlusi rahaliste vahendite saamiseks kriisitingimustes on ju nii, et eh, selle raskus langeb eeskätt VKE-de õlgadel kõik need äh, rahadele juurdepääsu, krediitidele juurdepääsu küsimused on väga keerulised. ja ausalt öeldes, kui Itaaliast tuleb VKE-de äh, pankrotilaine, siis on Itaalia pankrotis me peame tagama, et VKE-del oleks rahastatus tagatud järgneval arenguperioodil, sest et nii me suudame tagada majanduskasvu ja arengut. kui me seda ei suuda, siis meil alles probleemid tekivad. ja omakorda on see ka ränk koorem kõikidele VKE-dele VKE-d vajavad konkreetseid vastuseid. kui regioonidel avaneb juurdepääs rahalistele vahenditele, peavad nad toetama VKE-sid projektide kirjutamisel selleks, et tagada äh, VKE-dele juurdepääs. härra Vlasak, palun. suur tänu, härra esimees tahaksin kõigepealt tänada kõikide ettekannete eest, sest need olid meie jaoks suureks inspiratsiooniallikaks ja ma tahaksin öelda, et kõik need eesmärgid, märkused, vaated äh, on väga kasulikud meie jaoks, sest me saame need oma uude seadusloomesse sisse kirjutada. mis minu jaoks, millest minu jaoks äh, puudu jäi, oli nimelt äh, see, et meil on vaja paremat kommunikatsiooni ettevõtluste ja valitsustasandi vahel, piirkondlikul tasandil ja riiklikul tasandil. meil on vaja lihtsustada juurdepääsu avalikele hangetele ja sellepärast ma arvan, et äh, VKE-de esindajate kaasamine sellesse arutelusse on väga tähtis. kas te nõustute minuga? aitäh! Eh, mis Manescu? proua Manescu, palun. Thank you. First of all I would like to thank you all for the suur tänu kõigepealt, tahaksin ma teid tänada nend-, nende ettekannete eest, mis peegeldavad väga hästi prioriteete, takistusi ja ka neid meetmeid, mida te soovitate vastu võtta, et neid takistusi ületada tõsi ta on, et koos komisjoniga saime me mõneti VKE-de olukorda parandada, aga palju on veel teha. selleks, et vähendada bürokraatiat, parandada juurdepääsu finantsinstrumentidele, lihtsustada seda ning parandada ka VKE-de juurdepääsu rahvusvahelistele ja Euroopa turgudele. sest ka seal on neil abi vaja Te mainisite päris hästi mõningaid prioriteete, nagu targem seadusandlus ning rea-, reeglite lihtsustamine, mis on väga oluline, äh, äh, lihtsu-, lihtsustatud äh, rahastamine ning parem juurdepääs turule. võttes arvesse kõiki neid muudatusettepanekuid, mida Regi komisjon ja mitte ainult on teinud, peegeldavad kõiki neid prioriteete, ma tahaksin teada, mis on teie arvamus kuidas te arvate, et me saaksime näiteks lihtsustada piiriülest võlgade kättesaamist? kuidas tugevdada õiguskindlust sellisel võlgade sissenõudmisel piiriüleselt ning kuidas äh, tagada, et äh, hilinenud maksete direktiiv paremini jõustuks, mis, see peaks jõustuma kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, sest see äh, lihtsustaks ka rahastamist kolleeg Vlasak, ka teilt äh, küsisin ma, kuidas saaks ka avalikele konkur-, konkurssidele juurdepääsu parandada. loodetavasti koostöö tulevikus on sama hea kui praegu. suur tänu! aitäh! härra Olbricht! Teil lühidalt, härra esimees! kõigepealt suur tänu selle info eest. VKE-d on väga kuumad praegusel hetkel. kõik räägivad sellest, see on see lipulaeva algatus komisjoni jaoks, mida rohkem me VKE-dest räägime, seda keerulisem see kõik on. aga VKE-de pärast me võitlema ei pea, sest kõik tahavad VKE-dele raha anda keegi ei arva, et VKD peaks kolme prioriteedi hulka kuuluma. aga nüüd küsimus raportite autoritele. kas me teame täpselt, et VKD suurus on äh, sobilik kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile? kus on need piirid, äh, kust algavad mikroettevõtted, kust lõpevad mikroettevõtted, kus algavad VKE-d, näiteks regikomisjonis hääletasime me sellise ulatuse üle, et mis ei kehtiks mitte ainult VKE-dele, vaid ka mikro, makro- ja sotsiaalettevõtetele. niisiis, see ei puuduta ainult VKE-sid, vaid ka suuri ettevõtteid, kes teevad koostööd VKE-dega. minu küsimus on järgmine. vahest peaks vastu võtma mingisuguse selgema defin-, VKE-de definitsiooni sest VKE-d muutuvad järjest suuremaks ning minu kodumaal VKE-d ei ole enam VKE-d. teine küsimus. kas see Euroopa haldusmenetlus on keerukam kui panka minek? kui VKE tahab pangast laenu saada, kas see on siis lihtsam või on see sama keeruline kui raha saamine Euroopa Liidust? sest me kogu aeg kurdame ja kurdame juurutame uusi instrumente nagu ka pangad, kas pankade puhul on lihtsam olukord või mitte? mina ei ole ettevõtja. ja aga, aga samas avalikust sektorist raha saamine ei tohiks olla ka liiga lihtne, sest see on ju riigi raha. samas ei tohiks see olla ka liiga raske. suur tänu, kas Euroopa Komisjon soovib kommenteerida? suur tänu, härra esimees, mul kuulsin siin palju kommentaare ja küsimusi ja arutelu läks isegi kaugemale, kui need uuringud näitasid, jõuti ka regulatiivküsimuste juurde. kõigepealt suur tänu, et te meid kutsusite siia, et te tulite välja algatusega selline uuring üldse algatada need esialgsed tulemused ja küsimused, mida seal esitatakse, loomulikult on sarnased sellele, mida me oleme kuulnud varasematest aruteludest juba. tahaksin äh, keskenduda paarile elemendile, mis tulenesid sellest arutelust. panin tähele, et juurdepääs rahastamisele on ilmselgelt kriitilise tähtsusega teema, mis tekitab muret loomulikult kõikidele ettevõtetele, eriti VKE-dele. meeldival kombel ühtekuuluvuspoliitikas rõhutatakse seda eriti tuleviku jaoks öö, on e otsustatud, et ERDF-i temaatilises konsultatsioonis keskendutakse eraldi ka VKE-de rahastamisele, aga ka praeguses programmeerimisperioodis tegeletakse reprogrammeerimisega, millest suures osas on keskendatud, keskendutud just VKE-de Äh, rahale juurdepääsu parandamisele. kui tohib, siis ma küsiksin äh, uuringu autoritelt küsimuse. Te näitasite ühte diagrammi, äh, mille pealkiri oli juurdepääs rahastamisele. ja Saksi-Anhalti info põhjal võib ka tõdeda, et juurdepääs rahadele on kriitilise tähtsusega äh, küsimus, aga millisest rahastamisest me räägime siin, siin, siin kas grantidest, laenust, tagatistest, riskikapitalist või mingisugusest äh, kaudsest rahastamisest, nagu näiteks vautšerid, kus VKE-d äh, raha tegelikult käega ei katsugi, aga nad saavad vautšeriga endale tellida kaupu või teenuseid ja nii edasi. ehk siis, millist tüüpi rahastamist soovitakse? samuti on küsimus millised tingimused peaks olema seotud rahastamisega? kas rahastamine peaks minema üksikettevõtetele või kooperatiividele või ähm, äh, ettevõtete ja teadusasutuste kooperatiividele? ja veel kord rahale juurdepääs, milline, millistest rahasummadest me räägime, kas väga väikestest grantidest millega peaks siis kaasas käima ka äh, äh, vastava kogusega administratiivtöö, millega tuleb ka veel hiljem tegeleda, või räägime me suurematest summadest? ma tahaksin siin kõrvalmärkusega näha öelda, et ainult kaks kuni kolm protsenti VKE-dest saavad juurdepääsu tõukefondidele, see mind ei üllata. lihtsalt jagage see kogu eelarve üheksakümne miljoni äh, VKE-dega ja siis te saate, ma ei tea, umbes viissada eurot VKE kohta ärge mind siin väga tsiteerige selle statistika puhul, ma detaile päris täpselt ei tea, aga loomulikult kõikidel VKE-del juurdepääsu ei ole. niisiis, rahastamise suurus. veel küsimus uuringu autoritele. kas on veel võimalus seda küsida? see puudutab juurdepääsu avalikele hangetele. VKE-del ja kõikidel ettevõtetel tegelikult kriisi ajal on vaja eelkõige juurdepääsu maksujõulistele klientidele, mitte grantidele. see küsimus on seotud tegelikult ka nende hiliste maksete direktiiviga, piiriülese võlgade sissenõudmisega ja nii edasi kom-, komisjon pakkus välja eksante tingimuslikkuse VKE-del äh, tõukefondidest rahastamisele tulevikus ning ma olen tähele pannud, et nõukogu läbirääkimised praegusel hetkel ei ole just sellised, et nad nõustuksid eksante tingimuslikkusega. juurdepääs rahastamisele, siis sellega sellega äh, seoses on mul, oli mul palju-palju küsimusi. nüüd VKE-de kaasatus. väga oluline on kaasata VKE-sid programmide koostamisse, äh, defineerimisse, mehhanismide paikapanemisse ja nii edasi. komisjoni arvates tuleks tõukefond, ühtekuuluvusfondide rahastamisel partnerlust tugevdada äh, kaasata rohkem ettevõtlussektorit, VKE-sid loomulikult ka selle süsteemi väljatöötamisse, loomulikult on öö, oluline ka innovatsioon. ning samuti ka see, kuidas VKE-d aitavad kujundada innovatiivseid strateegiaid. me soovime, et liikmesriigid ja VKE-d seal öö, tõesti töötaksid koos selle nimel, et äh, regioonides ja liikmesriikides innovatiivsed strateegiad tekiks. ja nüüd minu lõppmärkused puudutavad lihtsustamist. jällegi üks komisjoni prioriteet on see, panin tähele neid sada viit lihtsustamismeetmed, meedet, ma olen kindel, et neid võib isegi veel rohkem välja mõelda, härra Einstein vist ütles, et keerukamaks asjade muutmine on väga li-, äh, äh, lihtne, aga lihtsustamine on geniaalne ehk siis me töötame selle kallal. võin kinnitada, et e-valitsuse e, e-hangete e, e-ühtekuuluvuse kallal töötame me tõsiselt. IKT-d üritame me kasutama, kasutada ka näiteks avalduste läbivaatamiseks ja nii edasi. samuti kutsume me liikmesriike üles tehnilist abiraha kasutamist, kasutama äh, paremaks programmide ellurakendamiseks ning liikmesriigid, kes tegelikult seda süsteemi ju lihtsustamise frondil juhivad, võiksid paremini ka suhelda, teavitada erinevatest programmidest, mille meie oleme paika pannud, suur tänu! Yes, I will give the floor to the speakers, the main speakers, but nüüd annan kohe sõna meie ekspertidele, kuid kui võimalik, palun üritage kahe minutiga hakkama saada Just uh, for the first question about see esimene küsimus platvormide kohta ja kas me peaksime lihtsustama VKE-de juurdepääsu finantsvahenditele. ma eeldan, et riiklikul tasandil on väga palju selliseid platvorme loodud ja mu kolleeg kohe kindlasti oskab selgitada, kuidas need platvormid toimivad. me Business Europe'is loome neid ka kuid meil on sa-, sama probleem, mis teilgi, et kuidas nendest platvormidest teada saada, sest kõige lihtsam on see, et kui mul on vaja ähm, äri teha, siis ma lihtsalt klikkan ühele või teisele nupule ja saan kõikvõimalikud informatsiooniallikad äh, erinevate vahendite kohta, erinevate toetusvõimaluste kohta, see tõesti oleks kõige parem viis informatsiooni saamiseks meie arvates. mis puudutab riigihankeid, siis valitsused rahastavad tõukefondide kaudu väga paljusid erinevaid üleminekuprojekte seetõttu avalikud hanked on tõesti väga tähtis küsimus, aga kuna aeg on otsas, siis annaksin edasi ja kui midagi unustasin, siis loodan, et mu kolleeg vastab. suur tänu! siin tõstatati väga palju erinevaid küsimusi, kõigepealt härra Kelly. ma loodan, et see ei olnud kriitika selle osas, mida ma ütlesin saja viie meetme kohta, me oleme tõsiseltvõetav organisatsioon, nii et me tegime sada viis lihtsustamismeedet. muide, see moto, mida te kasutasite lihtsustamise osas üleüldiselt äh, ja aruka aruka juhtimise osas on see, et, et ärge lihtsustage, äh, sest komisjon on öelnud, et äh, õigusloome lihtsustamine ei ole üldse mitte lihtne, see on otse vastupidi keeruline. härra De Angelis, te ütlesite, et meil tuleks VKE-sid koondada. jah, otse tõesti, aga teie koduriigis on väga pikad traditsioonid VKE-de koondamise osas ja VKE-de esindajate ühislaua taha toomise osas ja siit tulen ka kohe selle juurde, mida ütles härra Flašak, minu arvates on see partnerluse kaudu juhtimine, et meil on selgelt kaasatud ametivõimud ja erinevad äh, majandus- ja sotsiaalpartnerid nii riiklikul, piirkondlikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. siis küsimus, mille esitas proua Manescu äh, Äh, maksete kohta, te teate, et selles küsimuses on hääletatud ja hilinenud maksete osas liikmesriigid ei soovinud midagi varem ära teha ja härra De Angelis äh, on nõus ka tunnistama, et isegi mitte Itaalias ei ole meil äh, mingeid makseid ettevõtetele ette nähtud ja ettevõtted kannatavad selle all. härra Olbricht ja VKE-d ma arvan, et sellest tuleb rääkida. tavaliselt ma ei ütle, ma ei räägi inimestele enam äh, äh, mis on veikaid, jah, tõesti, tegemist on kuuma küsimusega, nad on atraktiivsed, aga neid kasutatakse ära. väga paljud ettevõtted äh, on lihtsalt ühe inimese ettevõtted, üheksakümmend protsenti on äh, mikroettevõtted ja üheksakümmend viis protsenti on väikesed ettevõtted, kus on vähem kui viiskümmend töövõtjat ja see näitab, et see majanduslik raamistik kogu Euroopa Liidus, sest keskmises ettevõttes on viis töövõtjat, äh, on äh, mikroettevõtted ja need on need, kellest me siin räägime. aitäh! Ich möchte im Prinzip auf, äh... tahaksin rääkida kolmest asjast. kõigepealt platvormidest. minu meelest on täiesti hädavajalik, et on olemas tugivõrgustikud, nagu me leiame need Enterprise Europe'ist eest ja neid võrgustikke on vaja, toetusvõrgustikke on vaja toetada, samuti on vaja suurendada nõustamise osatähtsust. Äh, ettevõtted on väga erinevad, need on, erinevused on suured ka juba näiteks ainuüksi Saksamaa piires, kui äh, vanades liidumaades on ettevõte Äh, see äh, kakskümmend kuni sada nelikümmend töötajat, siis uues on neid ainult kuni üheksakümmend. ja nüüd on tegelikult vaja siiski kokku leppida, mis asi see VKE üldse on, pole ju teada. sugugi alati, kui me ütleme VKE, mida me selle all mõtleme. ja seoses sellega ei saa ka väga ühemõtteliselt öelda, millist rahalist abi nad vaevavad seetõttu on minu meelest väga oluline kasutada ühelt poolt tõukefondide vahendeid, ent samas ka krediite ja lähtudes äh, Basel kolm reeglistikust, mis jõustub järgmise aasta jaanuarist, siis võib välja kujuneda olukord, kus krediteerimine halveneb ja seetõttu oleks vaja juba praegu mõelda kuidas oleks võimalik VKE-del lihtsustada kapitaliturgudel krediitide saamist? Just very briefly because uh, I think um, the discussion was very lihtsalt hästi lühidalt ütlen, sest äh, arutelu oli väga huvitav ja tõstatati väga palju küsimusi meie uuringu kohta. VKE-de definitsioon, ma ei tea, kas me peaksime leidma õige definitsiooni või me peaksime iga riigi jaoks leidma ühe definitsiooni, eh, sest me peame arvestama eh, nende suurte erinevustega, mis on erinevates liikmesriikides. siis eh, ka see, need komisjoni küsimused, tegemist on lahtiste küsimustega, et millist tüüpi on vaja ja mil määral see on tõesti väga tähtis küsimus. siis äh, juurdepääs aval-, riiklike, riigihangetele äh, ta-, toetuse asemel, see on tõesti küsimus, mida tasuks edasi uurida, aitäh! jah, ma tahtsin teha lihtsalt ühe märkuse. kõnelejal kadus mikrofon tõesti väga huvitav akadeemiline arutelu selle üle, mis on VKE-d, kuid meie siin räägime abikõlbulikkusest. see on see kohaldusala, millest me räägime, nii et äh, piirkondade puhul äh, kaheksakümmend protsenti oleks äh, erilised piirkonnad ja seetõttu me peame abikõlbulikkuse puhul väga selgelt paika panema, mis see täpselt on äh, ja millised VKE-d on kaasatud, seetõttu on meil vaja siin definitsiooni. sellepärast, et äh, kui me lisame siin äh, selle komisjoni liikmetena ka mikroettevõtted, siis peaksime ka, ka täpselt teadma, mida see tähendab. nii et see tõesti ei ole siin küsimus selles, et äh, kuidas VKE-sid erinevates liikmesriikides defineeritakse, tegemist on raha küsimusega. Like you suur tänu teie panuse eest ja nüüd äh, läheme me tagasi meie päevakorra juurde ja punkt seitse. tahaksin, et proua Manescu esitleks oma raportit üle euroopaliste telekommunikatsioonivõrkude kohta Shall we wait for a few minutes or we can start? No? Uh, vreau să, să remarc... Kas uh, ootame hetke? Vreau să remarc... Tahaksin esile tõsta komisjoni lahendus. Siin tuuakse välja terve rida prioriteete lairiba suhtes, aga ka internetivõrkude väljaehitamiseks eh, telekommunikatsiooni vallas. seda kõike Euroopa ühendamise raames. ma tervitan komisjoni initsiatiivi see on täiesti teretulnud ja kindlasti on sellel erakordselt oluline roll majanduse konsolideerimisel ja meie Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kohaste eesmärkide saavutamisel. lairibavõrgustikud ja nende järjest suurem kasutamine ettevõtjate ja tavakodanike poolt on erakordselt tähtis Euroopa ühendamise rahastu on erakordselt hea instrument, millega finantseerida lairibavõrgustike arengut, eeskätt äärepoolsemates piirkondades. see on tähtis instrument selleks, et saavutada eh, digitaalagenda eesmärke. ja eh, siinkohal eh, mõjuvad Euroopa ühendamise vahendid Eh, selle võrgutaristu väljaehitamisele positiivselt. ma leian, et kõikvõimalike e-teenuste nagu e-õigus e, e-haldus e, e-meditsiin ja nii edasi ja nii edasi on väga oluline roll täita majanduse arengu ja konkurentsivõime suurendamise vallas. kui me räägime lairibataristute väljaehitamise, siis nad peavad hoolitsema selle eest, et nad on mitmekesised, et nad on head teabeallikad ja et nad tõstavad majanduse konkurentsivõimet. ka selleks on lairibavõrgud olulised, et tagada Euroopa kodanikele, sõltumata nende jõukuse astmest, juurdepääs teadmistele see on minu arvates erakordselt oluline kasutada ära kõiki vahendeid selleks, et lähtuda e, üksikute liikmesriikide konkreetsetest vajadustest. väga oluline on seejuures kohalike ja regionaalsete e, haldusüksuste ja haldusjuhtkondade osavõtt Eh, väljaehitatavate mahtude toetamine, selleks, et me suudaksime tõepoolest pakkuda elanikkonnale lahendusi, mis vastavad selle konkreetse mm, piirkonna või eh, valla vajadustele. Eh, ma leian, et see on erakordselt olete hea määruse projekt ja ma soovin, et esitaksite minu raportile parandusettepanekuid ja täiendusi, aitäh! E e, yes. hästi, kas Rahvaparteist on kedagi kohal, kes võtaks sõna? aitäh! teen meie tegeliku variraportööri asemel meie seisukoha tutvustuse meie kui Rahvapartei leiame, et eeskätt peaks turg hoolitsema lairiba eh, leviku ja digitaliseerimise eest. ma ei arva, et selleks on eraldi vaja Euroopa Liidu toetusprogramme, kuid vaatamata sellele oleme proua Manescuga põhimõtteliselt nõus, et mitte kõikides valdkondades ei, e, e, ei ole võimalik tugineda ärihuvile, seal, kus ärihuvi puudub, on riigi toetus tõepoolest vajalik ja tervitatav, kuid küsimus seisneb selles, et me struktuurifondide vahenditega võime lihtsalt segadusse sattuda, tegeleda paralleelsete arengutega ja õigem oleks eh, seejuures integreeritud lähenemine, kus toetuste maksmised oleksid omavahel kooskõlastatud ja kus oleks võimalik selgelt jälgida prioriteetide, prioriteetide olemasolu ja nende elluviimist loomulikult püüb, äh, äh, tuleb erilist tähelepanu pöörata hõredalt asustatud piirkondadele ja maapiirkondadele. kõik meie toetusmeetmed ei tohi viia sellele, et me tekitame investorite seas ebakindlust. ma arvan, et äh, see peab olema Euroopa programm koos riigiprogrammiga ja koos investoritega, mitte aga meiepoolne programm, mis tekitab investorites ebakindlust, aitäh. Anna Mirata. Gracias, president Chrysogelos. suur tänu, härra esimees suur-suur tänu ka raportöörile selle arvamuse koostamise eest. tegemist on küsimusega, mis puudutab kodanikke otseselt, eriti just äärealadel, mägistes, mägistel aladel, piirialadel. ja probleemiks on ju see, et turg ei saa olukorraga ise hakkama, sellepärast et lairiba ühenduse loomine kaugetesse piirkondadesse on tihti väga kallis, see ei tasu ennast ära ja seetõttu ei ole ettevõtted sellest huvitatud. ning seetõttu ongi põllumajanduspoliitika siin telekommunikatsioonipoliitikast lahti seotud. kuidas meil on võimalik maapiirkondades töökohti luua, kui seal ei ole samasuguseid võimalusi nagu linnapiirkondades Võ? või linna lähedastes piirkondades. ma tooksin teile täiesti konkreetse näite minu kodukülast. minu koduküla asub kolmkümmend kilomeetrit suurlinnast eemal. meil ei ole seal äh, tavaline, et inimestel on lairibaühendus, nii need asjad lihtsalt on ja ma arvan, et äh, sarnane olukord äh, kehtib paljude teiste piirkondade kohta ka ja seetõttu me toestame, toetame seda muudatuse, seda arvamust, me teeme ka oma muudatusettepanekuid selleks, et seda valdkonda teiste poliitikavaldkondadega ühendada. No... suur tänu! kui keegi rohkem sõna ei soovi saada, siis ma palun, et proua Manescu võtaks arutelu kokku, kui ta soovib, äh, kui ta soovib midagi lisada veel da, vă mulțumesc, le mulțumesc. Uh, aitäh, tänan kolleege sõnavõttude eest, seisukohtade eest. jah, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, Euroopa ühendamise rahastu peaks olema täiendav tugi teiste tõukefondide kõrval, selleks et me tõesti saaksime küsimuse lahendamisele integreeritult läheneda, selleks, et suurendada konkurentsivõimet ja mitte viimases järjekorras arvestada ka erinevate piirkondade spetsiifiliste vajadustega. loomulikult tuleb äh, teha koostööd äh, kohalike omavalitsuste ja regionaalasutustega, äh, suur aitäh kõikidele, aitäh! siis äh... muudatuse esi-, ettepanekute esitamise täht-, tähtaeg on kakskümmend september kell kaksteist päeval. okei okay.. So now we go to point edasi. päevakorrapunkt kakskümmend kaks. proua Katariina Kreets vahest tutvustab oma arvamuse projekti ühtse, ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele maksvat otsetoetustest, otsetoetustest. suur tänu, härra esimees, kolleegid. nagu te teate, siis ÜBB reform kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani on üks suuremaid meie praeguse mandaadi väljakutseid. komisjon oma ettepanekus on välja toonud kolm peamist eesmärki selles reformi faasis et meil oleks piisavalt toitu, mida toodetakse, et meie ressursse võimalikult hästi kasutatakse ning et võideldakse kliimamuutuse vastu ja lõpetuseks tasakaalustatud lähenemine meie maapiirkondade planeerimisele. komisjoni ettepanekus räägitakse ka greeningust ja jätkusuutlikust arengust, aga kuude jooksul on need ettepanekud, mis esitati novembris kaks tuhat kümme, oluliselt laenenud võrrel-, laienenud võrreldes oktoobriga kaks tuhat üksteist, kui tuli, tuldi välja järgmise dokumendiga, kus räägiti töökohtade loomisest, jätkusuutlikust arengust maapiirkondades. seetõttu olen ka mina teinud terve rea muudatusettepanekuid, mis puudutavad otse toetusi põllumajandustootjatele. et meil tõesti oleks põllumajandus, mis on vastuvõetav ja jätkusuutlik. toon välja siin peamised põhimõtted. komisjoni ettepanekus räägitakse mitmekesistamisest, ähm, kultuuride mitmekesistamisest ning artiklis kolmkümmend räägin ma külvikorrast. sest seeläbi saame me ka täpsemalt öelda, et nelja erinevat põllukultuuri peab vähemalt äh, külvikorras kasutama. see võimaldab meil suurendada ka sotsiaalseid ja majanduslikke, majanduslikku kasu põllumajandustootjatele, sest nende valik oleks laiem, nad saaksid stabiliseerida oma sissetulekut ning võib-olla äh, kasutada ka vähem pestitsiide. see suurendaks põllumajandustootjate elukvaliteeti ning arendaks ka meie, äh, aitaks kaasa ka meie maaelu arengule. samuti teen ma ettepaneku, et me räägiksime ökoloogilistest struktuuridest äh, artiklis kolmkümmend kaks selle asemel, et räägitaks siin äh, huvialasest piirkonnast või kultuuride kasvatamisest. tuleks arvesse võtta tõesti selle maa omapärasid, kui äh, külvikord paika pannakse. siin on välja toodud ka protsendid Äh, põllumajandusmaast, mis jääks äh, põllumajandustegevusest kõrvale. me soovime välja arendada ökoloogilisemat ja keskkonnasõbralikumat tootmisviisi, kui me soovime saavutada kestlikku põllumajandust. samas soovime me ka sidusust erinevate valdkondade vahel ning me soovime sidudus, sidusust ka erinevate sektorite vahel. seetõttu oleks oluline, et terve Euroopa oleks selliste meetmetega ka kaetud. see samal ajal tähendab, et terve Euroopa Liidu territoorium on suunatud sellele, et igal, igas piirkonnas kasvatatakse just seda kultuuri, mida seal kõige rohkem sobilik kasvatada on. artiklis kakskümmend teen ma ettepaneku Äh, läbi viia ka keskkonnamõju hinnang äh, majandus, sotsiaalmajandusliku uuringu kõrval, et uurida, millised, millised tagajärjed oleks meie meetmetel koha peal, sest majandus keskendub peamiselt majanduslikule või agronoomilisele aspektile ma ei soovi et meil tekiks süsteem, kus me jätkuvalt äh, kinnisilmi kaitseme vana olukorda, samas kui muutused aitaks olukorra parandamisele kaasa. seetõttu soovin ma ka, et uuringute tulemused oleks läbipaistvalt avalikustatud. veel üks muudatusettepanek, number viis, kus märgitakse ära, kui oluline on toetada teatud piirkondi et sealne põllumajandus oleks rohkem vastav keskkonnakaitse tingimustele, võtame näiteks mäepiirkonnad, kus toimub ka üsna intensiivne põllumajandustegevus, samas loomulikult tohutuid koguseid seal toetada ei ole, toota ei ole võimalik, samas võtmesõnaks on kvaliteet. samas see on seotud jällegi mitmete sotsiaalsete, majanduslike ja võib-olla ka keskkonnaprobleemidega sellistele piirkondadele on vaja erimeetmeid, selleks, et tõesti saavutada seal kõrgetasemeline põllumajandustootmine, see oleks art-, vastavuses ka artikliga sada nelikümmend seitse aluslepingust. sada seitsekümmend neli, vabandust. samuti peaksime me esitama mõningad muudatusettepanekud maaelu arengu kohta ning regioonide rolli kohta tulevases ÜPP-s, sest on hädavajalik, et me paremini võtaksime arvesse terri-, meie regioonide territoriaalset loomust. Need muudatusettepanekud on kooskõlas ka jätku, sidusama rahastamisega. kui me räägime siin fondide reformist kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani. minu muudatusettepanek artiklile neliteist ütleb, et me ERDF-is peaksime olema paindlikumad ning ütlema, et suurem osa nii-öelda liikmesriigi ümbrikust eraldatakse ERDF-ile, me ütleme, et komisjon ütleb, et see peaks olema kümme protsenti, mina sooviksin, et see oleks kakskümmend. liikmesriikidel peaks olema võimalus tugevdada oma maaelu arengualast tegevust. peale selle kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani peaksime me läbi sidusama lähenemise saavutama kõik need ühised eesmärgid ja seda läbi erinevate fondide rahade kasutamise. komisjon ütleb, et mõningad rahad võiks maaelu arengust ümber tuua otsetoetustesse. see võiks toimida ainult teatud liikmesriikides ning nendele riikidele olen ma siin artiklis ka viidanud ma arvan, et reeglid peaks aga kehtima kõigile ja ma ei ole valmis nõustuma sellega, et maaelu arengust võetakse rahasid ära, sest see ei aita just kaasa territoriaalsele sidususele, eriti piirkondades, mis on peamiselt maapiirkonnad. muudatusettepanek kolm tulen selle juurde tagasi, mida te, mida, mida ütles regioonide komitee, nimelt et meil peaks olema niinimetatud territoriaalsed lepingud, et edendataks rohkem keskkonnasõbralikke põllumajandusmeetodeid. koostöö regionaalsete ametivõimude ja põllumajandustootjate vahel aitaks ka siinkohal kaasa, seeläbi saaksime me paremini välja tuua iga piirkonna iseloomu omapärad. nii saame me paremini paika panna kõige paremad eesmärgid, kõige paremad sammud, kuidas teatud eesmärke saavutada. samuti on oluline koostöö äh, äh, ametivõimude ning sotsiaalvaldkonnas tegutsevate gruppide vahel. kokkuvõtteks teeksin ma ettepaneku, et variraportöörid kohtuksid arutamaks neid minu poolt esitatud muudatusettepanekuid, et me suutsime, suudaksime välja töötada kompromissid. see oleks, mis, see oleks kõikide huvides. kuule Tõnu, ma ei tea, kas variraportööridest keegi soovib sõna, härra Utšas. Grazie Presidente, ringrazio la relatrice per aitäh! tänan arvamuse koostajat, ta loetles terve rida detaile ja viis läbi väga sügava analüüsi, mida saab esitada arvamusena komisjoni ettepaneku suhtes. tervikuna esitan siin Aldet ja põhimõtteliselt olen enamusega nõus. aga kui arvestada Regionaalarengu Komisjoni seisukohti, siis ma leian, et nii mõnigi moment vajaks veel esiletõstmist, esiteks. põhimõtteliselt on ju nii, et komisjoni ette pandud määruse projekt näeb eesmärgina maaelu arengu edendamist. jah nii see on. see on vajalik selleks, et luua seal uusi arenguvõimalusi. see on selle eesmärgi saavutamiseks oluline ja nüüd pööratakse selles komisjoni dokumendis väga suurt tähelepanu keskkonnale, keskkonnakaitsele, loodusvarade säästvale majandamisele pööratakse tähelepanu ka sellele, milliseid eh, kultuure kasvatada, milliseid taristuid luua eh, selleks, et eh, põllumajanduslik tootmine oleks ökoloogiline. see tähendab seda, et Äh, säilitada tuleks poollooduslikud rohumaad, äh, muuhulgas mägipiirkondades või äh, Euroopa lõunaregioonides, iseäranis Vahemere ääres. seega see tähendab seda, et toetusi makstakse välja siis, kui on kinni peetud loodusvarade säästvast majandamisest ja säärase tootlus äh, sellisest majandamisest toetusmäär on kolmkümmend protsenti. kuid me ei tea, kas me ikkagi saavutame sellega vajaliku eesmärgi, on ju oluline, et põllumajandustootjad saaksid oma toetuse, kasutades juba omandatud põllumajandustehnikat ja majandamismeetodeid sellepärast ma leian, et liikmesriikidel peaks olema võimalus äh, pakkuda piirkondlikult välja erinevaid võimalusi äh, põllumajandusliku tootmise ökologiseerimiseks. Äh, kahest lahendusest ei piisa, mis need lahendused sisaldusid komisjoni esialgses määruse ettepaneku tekstis minu arvates on väga oluline ka sõnastada äh, väiketaluniku äh, mõiste. jah, see on muidugi liikmesriigiti ajalooliselt tingitult äh, paiguti erinev, kuid meil on see siiski vaja ühel päeval enda jaoks defineerida. samuti on oluline pöörata tähelepanu äh, Äh, kõige äärepoolsemate piirkondade äh, põllumajandustootjatele, neile, kes tegelevad põllumajandustootmisega saartel või näiteks Vahemeres asuvas või Egeuse meres asuvatel Kreeka väikesaartel. härra Sikerski, palun. Pani poseł prezentuje pomysł ambitnego zazielenienia płatności bezpośrednich suur tänu, tegemist oli väga ambi-, ambitsioonika mõttega otsetoetuste osas, sellepärast et raportöör ütles, sest praegused toetused ei ole piisavalt tugevad. siin on tehtud praegusel hetkel ettepanek, et fondide vahendeid kasutatakse keskkonnasõbralikuks põllumajanduseks. kuid äh, roheliseks muutmise väga kõrge tase võib äh, talunikes äh, äratada hirmu, et nende konkurentsivõime väheneb. kes maksab selle eest? talunikud maksavad ja otse loomulikult ei tohi me ära unustada, et äh, roheliseks muutmine, esimene sambas ja otsetoetused äh, ei tähenda sama, mis on praegusel hetkel teises sambas ja lõikes kolmteist meie raportis. ma kommenteerisin praegu olnud neid muudatusettepanekuid ja meil on tehtud ettepanek et, et kolmkümmend protsenti kohustuslikest vahenditest peaks minema keskkonnasõbralikule põllumajandusele ähm, raskete tingimustega piirkondades. nii et teine sammas teisest sambast viiskümmend protsenti läheks roheliseks muutmisele. kui see tõesti oleks nii, siis ei ole enam vahendeid selleks, et investeerida innovatsiooni kuna selleks peaksid vahendid tulema ka teisest sambast nii et seega tegelikult maapiirkondade arendamiseks oleks kokkuvõttes vähem vahendeid või peaaegu üldse mitte. tehnilise taristu ülesehitamiseks, teenuste pakkumiseks, äh, koolituseks, äh, kvalifikatsiooni parandamiseks ei oleks mitte mingeid vahendeid ja see tuleks, äh, ja vahendeid selleks tuleks leida ühtekuuluvuspoliitikas fondist. talunikud peavad küll mõtlema rohelisemaks muutmise peale, kuid äh, kui neid sunnitakse selleks, siis see muudab talunikud Euroopa Liidus vähem konkurentsivõimeliseks. me ei tohi ära unustada, et pool Euroopa Liidu talunike sissetulekust tuleb otse toetustest. nii et mõte oleks ju selles, et äh, talunikud toodaksid keskkonnasõbralikult ja seda kõike on ka tegelikult äh, komisjoni dokumendis välja toodud. ka põllumajanduskomisjon tahtis olukorda talunike jaoks teha paremaks ja muuta neid konkurentsivõimelisemaks. ühine, ühise põllumajanduspoliitika vahendeid mitte ei tõstetud eelarves, eelarve on jäänud sama suureks, samas on liitunud palju riike, see tähendab seda, et tegelikult on tehtud suuri kärpeid. nüüd me tõesti peaksime äh, muutma oma poliitikaid tõhusamaks. ma olen nõus sellega, et teises sambas kärpeid ei tohiks teha kui me räägime eelarvekärbetest, siis äh, teist sammast ei tohiks kärpida, kuna see mängib väga tähtsat rolli keskkonnapoliitikas, toidupoliitikas ja nii edasi. ja raportor on öelnud, et me peaksime tegema vahendite tõstmise esimesest sambast teise sambasse paindlikumaks ja suurendama kümneprotsendilist komisjoni ettepanekut kahekümne protsendini. see on võimalus, see ei ole kohustus, aga me võiksime mõelda selle peale. kuid talunikud, kes saavad toetust, ei ole kohe kindlasti nõus selle vahendite tõstmisega, sellepärast et see vähendab neile makstavaid vahendeid praegu oli ette nähtud, et äh, et suhe on viiskümmend ja viiskümmend esimese ja teise vahel sama, see oli Portugali puhul nii, Poola, Prantsusmaa puhul oli teises sambas kõigest üheksa protsenti. nii et selle jaotusega tekib probleeme. nüüd on tehtud ettepanek äh, teisest sambast vahendeid tuua esimesse sambasse. osad riigid ütlevad, see võiks olla kümme protsenti, teised viisteist, mõned ütlevad viis protsenti. mõni ütleb, et ei peaks üldse vahendeid ümber tõstma. kui aga vähendatakse uute liikmesriigide toetuseid, siis mõned riigid soovivad vahendeid teisest sambast tõsta esimese selleks, et suurendada vähemalt mingilgi määral vahendeid esimeses sambas. mis puudutab nüüd äh, Äh, erinevate viljade kasvatamist, siis tõesti oleks parem, kui on äh, kahe asemel neli. kuid äh, väga paljud talunikud ei ole nõus muutma kasvatavaid vilju, sellepärast et nad ei, neil ei ole mitte mingit pistmist kahe uue liigiga, mida neid sunnitakse siis kasvatama jah, võib-olla tõesti oleks mõistlik selle peale mõelda ja võib-olla oleks tõesti hea, kui kasvatataks suure valgusisaldusega taimi, ma ei räägi siin geneetiliselt muundatud sojast, kuid kui meil ei oleks sojaube, siis meil ei oleks ka suure valgusisaldusega loomasööta. meil on seitse protsenti põllumajanduslikust maast välja jäetud, mida kutsutakse ökoloogiliseks, ökoloogilise infrastruktuuri kasutusalaks. kui aga seitse protsenti tuleb talunikul välja jätta ja meil ei ole mingeid niisutuskraave, mingeid alasid ja arvatakse, et see muudab tootmise rohelisemaks, siis ei, see tähendab seda, et taluniku kulud äh, tõuseksid. Äh, see tähendab seda, et äh, talunik peab küll rentima maad, aga me ei luba tal sellel maal kasvatada vilja. ja see tooks endaga kaasa uusi probleeme. tegemist on tähtsa probleemiga. me ei tohi ära unustada ka bioloogilist mitmekesisust. me peame tõesti olema ettevaatlikud sellepärast, et Euroopa põllumajandus on eriline. talunikud erinevates liikmesriikides ostavad maad selleks, et näidata, et neil on see seitse protsenti. me oleme teinud muudatusettepanekuid selleks, et äh, muuta ettepanekut realistlikumaks, äh, selliseks, et talunikud oleksid sellest rohkem huvitatud. Äh, me ei tohi unustada ära seda, et põllumajandus peab olema keskkonnasõbralik. kuna mitte keegi teine pole soovinud sõna saada, siis ma annaksin sõna komisjonile. meil on siin äh, Agri peadirektoraadist esindaja, kas te soovite sõna saada? Oui, merci. Looks here like if you were a man, and I'm terribly sorry, but I'm sorry. It's fine. I, I said Mr. Ah, yeah, no, okay, no problem. No problem. Euh, je souhaite simplement remercier le rapporteur pour son analyse. ma tahtsin lihtsalt tänada selle arvamuse koostajat, euh, proua Kreesi ja otse loomulikult tänan ka variraportööre märkuste eest. panin kõik kirja. ka selle, mida siin praegu just äsja öeldi. järgnevatel nädalatel äh, me kindlasti jälgime veel neid arutelusid ja ma arvan, et see oleks kõik. kas teie, proua Krees, soovite ka veel midagi lisada? jah, hästi ruttu ka mina kuulasin neid erinevaid märkusi, mida tegid äh, variraportöörid ja erinevate fraktsioonide esindajad. ootan põnevusega muudatusettepanekuid ja eks me siis näe, kui kaugele me saame minna selle jah, aga lähenemisega. ehk siis, et jah, aga et meil tuleb siin kõik erinevad soovid äh, ühe katuse alla tuua. jah, me ei tohu, tohi konkurentsivõimet ära unustada, aga väga tähtis on ka talunike tervis, sellepärast et äh, taimekaitsevahendite kasutamise puhul on tegelikult talunikud esimesed ohvrid. suur tänu muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on homme juba, eks? väga lühike tähtaeg homme, üheksateistkümnendal septembril keskpäeval. sellega lõpetame arutelu selle päevakorra üle ja ma tahaksin teha lihtsalt üldise aru-, märkused, kallid kolleegid, me ei tohi ära unustada, et meil on tegemist Regionaalarengu Komisjoniga ja kui me koostame arvamusi, siis me peaksime keskenduma nendele küsimustele, mis on kuidagi regionaalarenguga seotud. ja väga huvitav on pidada siin üldiseid arutelusid ühise põllumajanduspoliitika üle, kuid meie eesmärgiks on siiski anda arvamus, mis peegeldaks regionaalarengut ja läheme nüüd päevakorrapunkti number kakskümmend neli juurde. arvamuse koostaja härra Jumarra Uches on siin, nii et palun annan teile kohe sõna sissejuhatuseks. aitäh. arvamuse projekt, mida me siin arutame on suunatud ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamisele ja järelevalvele. see puudutab öö, otsemakseid, põllumajanduslikku maaelu arengut. siin on juttu ettevõtete nõustamisest, nõustamise rahastamisest, keskkonnakaitsest ja ka öö, liigilise mitmekesisuse tagamisest ja kliimamuutusest. loomulikult on siin juttu ka nendest ettevõttest, kes võivad sattuda suurtesse raskustesse, kuivõrd neil puudub turul orienteerumisvõime. siis öö, me sõnastame siin ka järelevalvevajaduse üldise põllumajanduspoliitika elluviimise eest. tahaksin meenutada seda, mida proua esimees just praegu ütles raport eh, ei ole, anna alust regionaalpoliitilisteks arutlusteks. ma püüdsin siin teatud ettepanekuid teha just regionaalpoliitika vaatenurgast, eriti kui me sa-, räägime rahastamisest, haldamisest ja järelevalvest. kui vastavaid äh, lõikeid muuta, siis on võimalik muidugi selle määruse kaudu äh, keskenduda meie komisjoni jaoks olulisele. eeskätt on oluline solidaarsusteema. kõige nõrgemate eh, põllumajandusketi liikmete kaitse, jah, ratsionaliseerimisele, kuid eh, seda ei tule teha iga hinna eest lisaks sellele peab olema eh, põllumaaelu eh, kogukondadele teatud eksisteerimise jätkamise garantiid. tuleb tagada kultuuripärandi elujõulisus eh, ja nende allikate säilimine, mis tagavad nende kogukondade heaolu Äh, siin on äh, loomulikult püütud selles äh, dokumendis kajastada kõike, kuid me peame arvestama, et on olemas nõnda öelda force majeure, mis meile alati ei allu. ja seetõttu tuleb ÜPP vahendeid kasutada selleks, et force majeure'seid sündmuste tagajärgi pehmendada kogu see protsess peab olema väga läbipaistev. selles mõttes peab olema läbipaistev ka makseasutuste tegevus, näiteks keskkonnaalast nõustamist tuleks rahastada vastavatest regionaalsetest vahenditest. siin on vaja ära kasutada ka kõik innovaatilised võimalused ühesõnaga ma püüdsin sellesse dokumenti arvamusse kaasata neid momente, mis tõepoolest tagavad põllumajandusliku arengu tõhususe. niisugused indikaatorid nagu hinna kujunemine, turule juurdepääs, töökohtade loomine, energiaallikate kasutamine, taastuvenergiaallikate kasutamine ma leian, et äh, maaelu areng on väga oluline vähemalt regionaalsel tasandil ja minu arvates on sellel äh, arengul tähtis roll piirkonna äh, demograafilise arengu jaoks. mulle tundub, et mul õnnestus Ehm, siinkohal teile tutvustada ka põhilisi muudatusettepanekuid ja olen õnnelik juba eelseisva arutelu üle. Uh, uh, härra Kelly, suur tänu! kõigepealt tahan öelda, et mul on väga hea meel, et me räägime täna sellest küsimusest, äh, nagu me rääkisime ka äh, sellepärast, et vastupidiselt eelmisele raportile, kus raportöör otsustas, et äh, meil ei ole mitte mingit rolli mängida, on meil nüüd hea meel, et me saame teha selles küsimuses muudatusettepanekuid. suur tänu härra Utšele selle suurepäraselt koostatud arvamuse eest ja nagu teie ütlesite, proua esimees, on väga tähtis, et me keskenduksime sellele, mida meie siin teeme. kõik piirkonnad, eriti maapiirkonnad, sõltuvad tõesti vastupidavast põllumajandussektorist ja tegelikult kogu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia sõltub väga suures osas sellest, et meil on jätkusuutlikult võimalik tagada kõigile juurdepääs toidule ärgem unustagem, et äh, väga palju on meil äh, talunikke, mida peavad perekonnad, äh, neid talunikke antakse, neid talusid antakse põlvkondadega käest kätte ja selliste talude püsimajäämine on väga tähtis. tõesti, põllumajandus ja peretalud on väga tähtsad Euroopa tuleviku jaoks ja nii nagu arvamuse koostaja ütles, on väga tähtis, et äh, talunikele tagatakse finantskindlus, see tähendab seda, et toetuseid makstakse, et neid makstakse õigel ajal. minu eelmisel nädalal, minu koduriigis eelmisel nädalal öeldi, et äh, ühtsete maksed, äh, vabandust, et otsetoetuste maksmine lükatakse edasi septembrist detsembrisse. see on talunike jaoks väga õudne uudis, sellepärast et sellel suvel oli meil väga halb suvi ja olukorrad, olukord on väga raske, nii et nüüd tuleks tõesti mõelda, et kui on selline erakordne olukord, miks ei võiks teha makseid varem, sest äh, talunikud äh, satuvad raskustesse, sõltuvad pankadest ja nende olukorra äh, lahendamine on väga tähtis, ka bürokraatia vähendamine on väga tähtis. ja mõned ettepanekud, mis on siin ÜPP raames tehtud, ähm, väga paljud ähm, ettepanekud, mis on tehtud, võivad endaga tuua kaasa pigem rohkem bürokraatiat kui vähem, nii et me peaksime tõesti vaatama, kas siin saame midagi ära teha. ka piirkondliku arengu eesmärgid on väga tähtsad, on paar asja, mida me peaksime siin välja tooma. esiteks on väga tähtis, et meil on teadus- ja arengutöö aga tihti räägitakse teaduse arengutööst nii, nagu sellel poleks mitte mingit pistmist põllumajanduspoliitikaga. kuid ma võin teile öelda, et minu koduriigis on väga palju tehtud ära selleks, et äh, parandada kõrge kvaliteediga toidu tootmist ja talumehed on selles ära teinud väga palju ja meil on tõesti väga palju võimalik selles valdkonnas veel ära teha, sest see on väga tähtis küsimus. ja siis äh, kultuuripärand äh, võimalused, mida pakub maaturism, Äh, uute energiate kasutamine need on väga tähtsad just nendes piirkondades, kus põhiliseks elatusallikaks on põllumajandus, nii et me teeme muudatusettepanekuid, et neid äh, ühendavaid äh, seoseid välja tuua, selleks et näidata, et ÜPP ei ole mitte ainult talunike jaoks tähtis, vaid et see mängib väga tähtsat rolli ka piirkondade arengus ja ka kõrge elukvaliteedi tagamisel piirkondades. suur tänu ja nüüd äh, Roheliste variraportöör. Σίγουρα η αγροτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική jah, põllumajandus on otse loomulikult väga tähtis piirkondliku arengu jaoks. tegemist ei ole mitte ainult põllumajandustoodete tootmisega, ei, tihti mm, annab põllumajanduspoliitika ka kultuuri arengule oma panuse ja annab oma pitseri ka äh, keskkonnale piirkondades nii et tõesti, siin on terve rida erinevaid äh, tarkuseid lõunapiirkondades äh, näiteks on äh, väga tähtis see, kuidas põldu haritakse ka, et kas see on keskkonnasõbralik, kui palju kasutatakse niisutamist ja nii edasi. meil tuleb tõesti talunikke toetada selleks, et nad kohanduksid tingimustega erinevates piirkondades, selleks, et neil oleks parimad võimalused äh, põllu harimiseks ja samal ajal ka kohandumiseks äh, klimaatiliste oludega. Neil peab otse loomulikult olema ka korralik taristu, peab olema võimalus äh, hoolitseda nii iseenda kui ka loomade tervise eest ja me peaksime arvestama ka kõikide nende uute tendentsidega, mis tulevad välja tarbijate käitumises. Need kõik on osad uuest ühisest põllumajanduspoliitikast ja me peaksime aitama talunikel kohandada. ka see rohelisemaks muutmine, greening ähm,, põllumajanduslik maa, mida kasutatakse selleks, et äh, keskkonna olukorda parandada. see on väga tähtis, sellega on võimalik ka talunike sissetulekuid suurendada. on äh, ju teatud haigusi, mis on tingitud monokultuuride kasutamisest, sellest, et äh, põllumajandus on tasakaalust väljas. ja tihti mõjutab see ka talunike finantsolukorda, sellepärast et nad sõltuvad rohkem väetistest, ravimitest ja nii edasi mida rohkem tuuakse sisse äh, toorainet, seda rohkem on ka võlgasid. kuidas varem olukord välja nägi? varem talunik sõltus ainult iseenda tööst, nüüd ta sõltub energiatoodete äh,, seemnete äh,, loomaravimite äh, sissetur-, sissetoomisest, nii et tõesti see, kõigi nende erinevate äh, nüansside arvestamine on väga tähtis, me peame hoolitsema selle eest, et talunikud muutuksid sõltumatuks. me peame tõesti lähenemist muutma, väga palju teadmisi on läinud kaduma, meil on vaja oskusteadmisi parandada, meil on vaja kasutada teadustööde tulemusi. tõesti, väga palju on läinud kaduma. teadlaste roll maal. oli teadlasi, kes andsid nõu talunikele et mida külvata ja kasvatada, kuid nüüd antakse üldist nõu, öeldakse, et tuleb kasutada neid taimekaitsevahendeid või et loomadele anda neid ravimeid, aga see on kõik. peale selle mängib väga suurt rolli bürokraatia. meil Kreekas, aga ma arvan, et tegelikult kogu Lõuna-Euroopas on lugu selline, et agronoomid ei toeta talunikke, nad istuvad vaid oma kontorites ja täidavad pabereid. me peame hoolitsema selle eest, et agronoomid hakkaksid jällegi tegelema oma põhitöö nõuandmisega. see on eriti tähtis just noorte talunike jaoks ja samamoodi ei tohi me ära unustada teadustulemusi eriti just lõunapiirkondades. mina olen pärit ühelt Kreeka saarelt. põllupidamine mõnel saarel on täiesti teistsugune selle põllupidamisest Hollandis või Belgias tuleb nüüd täpselt vaadata, kuidas meil on võimalik talunikke toetada, kuidas meil on võimalik arvestada talunike erivajadustega saare peal. seal on väga suur potentsiaal, erinevad võimalused, erinevates piirkondades on erinevad võimalused äh, ja alati tuleb arvestada teatud piirkonna ökoloogilise eripäraga. ja talunikku tuleb toetada selles kohanemisprotsessis, seepärast on ka väga tähtis, et me vaataksime täpselt, millised toetusmehhanismid meil on, mida talunikele pakkuda ja me peame veel ühte asja silmas pidama, kui me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast äh, aastast kaks tuhat kakskümmend ja ka üldse tulevikuks üleüldiselt, siis tuleb meil mõelda ka selle peale, et järgneva kaheksa aasta jooksul toimub veel väga palju suuri muudatusi, näiteks kliimamuudatusi. seepärast on meil vaja talunikke toetada selleks, et nad kohanduksid sellega, et ökosüsteemid muutuvad, et kliima muutub kui nüüd minnakse ja räägitakse talunikega, maainimestega, siis on näha, et äh, inimesed on mures, nad ei tea, mida järgnevatel aastatel külvata, kuidas kohaneda uute tingimustega. näiteks sellega, et äh, põuaperioode on rohkem, nad on pikemad. Äh, nii et tõesti, meie ees seisavad suuremad muutused äh, paljud äh, põllumajanduslikud kultuurid kaovad täiesti ära, saagikus väheneb viiekümne protsendi võrra, nii et see kõik mõjutab talunike tööd, seda kõike ei tuleks rääkida mitte ainult akadeemilistes ringkondades, vaid tuleb minna ka talunike juurde, minna kohe taluniku põllu peale kohale ja öelda, mida on võimalik teha täna ja homme ja kohe lõpetan see kõik on väga tähtis. nimelt äh, toetuste õigeaegne väljamaksmine, see ei puuduta mitte ainult talunikke, aga see on nii tähtis praegu on talunikel väga suured võlad pankade ees ja mm, võlgade tagasimaksmisega viivitamine suurendab tootmiskulusid ja võlad pankades suurenevad veelgi, seega talunike sõltuvus finantssüsteemidest suureneb veelgi ja seega on nende konkurentsivõime väiksem. meil on vaja välja töötada meetmeid talunike aitamiseks, bürokraatiat tuleb vähendada selleks, et toetused makstakse kiiremini välja, et nad jõuaksid kiiremini talunikeni. Äh, et raha ei läheks kaduma ja et tehtaks vigusid ja et ei raisataks ka midagi. suur tänu! Thank you. Uh, I don't know if Bruno Chauvin from the Commission would like to take the floor. suur tänu, ma ei tea, kas komisjon soovib ka sõna saada? Lady instead of Bruno Chauvin, okei okay.. Thank you, madam chair, I am afraid we have replaced suur tänu, proua Sinaine. paraku kõik mehed on põllumajanduse peadirektoraadist asendatud naistega. minu nimi on Kristina Palkmann. tahaksin ka tänada raportööri selle raporti projekti eest, ilmselgelt olete te kasutanud selle komisjoni pädevust selleks, et uurida, mida peaks ette võtma põllumajanduses. kindlasti uurime üksikasjalikult teie raportit. paar kommentaari muudatusettepanekute kohta ja teie kommentaaride kohta, mida täna siin tehtud. see, kus öeldakse, et liikmesriigid ja või regioonid. ma mõistan teie sellist suhtumist, aga tavaliselt põllumajanduspoliitikas tegeleme me liikmesriikidega otse ja siis jätame liikmesriikide otsustada, kuidas nad regioonidega edasi tegutsevad. see, et liikmesriikidega tegutsetakse, ei tähenda seda, et ei võiks olla regionaalseid organisatsioone, kellele, kellega suhtleb edasi liikmesriik. mõningates liikmesriikides on regionaalsed makseametnikud, kes makseid edastavad, mõnedes riiklikud. seega Äh, see, et regioon ei ole eraldi mainitud, ei tähenda, et nende kaasamine oleks võimatu. kindlasti vaatame veel selle ettepaneku üle. Te kõik mainisite seda, et oluline on, et äh, põllumajandustootjad saaksid raha õigeaegselt kätte, võib-olla isegi varem. see, kuidas meie integreeritud haldus- ja kontrollisüsteem toimib otsetoetuste puhul ja ka keskkonnatoetuste puhul on järgmine. maikuus põllumajandustootjad esitavad avaldused ja siis tavaliselt makseid tehakse alates esimesest detsembrist samal aastal, see aga tähendab, et äh, raha tuleb järgmise aasta põllumajanduseelarvest. ÜPP ja ERDF eelarve algab kuueteistkümnendal oktoobril igal aastal. ehk siis äh, avaldus esitatakse ühel eelarveaastal, raha eraldatakse järgmisel. loomulikult meil on kuusteist miljardit eurot otsemakseteks igal aastal ei saa seda hakata eelmisest aastast, e-, aasta eelarvest teha, aga me saame edastada küll avansse kuueteistkümnendast oktoobrist alates ning ka siis on meil võimalik tagada korralik haldus ja, ja kontroll. sest makseid ei tehta ju ennem, kui kõik kontroll on läbi viidud. siis küsiti ka avansside kohta igal aastal see ettepanek, mis nüüd on täna arutlusel järgmiseks perioodiks. seal on ette pandud, et üldisi avansse on võimalik kuueteistkümnendast oktoobrist igal aastal teha nii äh, keskkonnatoetuste kui otsetoetustena. siis artikkel nelikümmend kaks kaks, kus me teeme ettepaneku, et makstakse intresse liikmesriikide poolt, kui äh, talunikud saavad raha kätte pärast kolmekümnendat juunit siis need intressid saavad loomulikult olema ka proportsiona-, proportsioonis viivitusega. Äh, nagu teile, on see küsimus ka meie jaoks oluline. suur tänu! aitäh, ma ei tea, kas äh, raportöör soovib veel sõna, ega vaja ei ole. aitäh! tahtsin vaid tänada variraportööle ja ka komisjoni Need märkused võivad olla väga kasulikud selleks, et vältida vigu. liikmesriigid ja regioonid, vaat seda ma tahtsin välja tuua, sest sõltuvalt õiguskorrast on nende vahel erisused. on täiesti juriidiliselt iseseisvaid piirkondi ja on föderaalselt organiseeritud riikides teistsuguseid piirkondi, nii et need on kõik omavahel erinevad. loomulikult peame me ausalt öeldes ka Euroopa Liidu eelarves käituma nagu põllumajanduse puhul, kui me räägime kuueteistkümnendast oktoobrist ja maksete avamisest sellest kuupäevast, siis on see loomulikult samm edasi ja see oleks minu arvates väga soodne sõnum, eeskätt praegusel ajal. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene september kell kaksteist päeval. ennem viimase sisulise päevakorrapunkti juurde minekut ehk päevakorrapunkt number kakskümmend viis, annaksin teile teada ka koordinaatorite otsustest eile õhtul otsustasime, et äh, kuidas jagatakse raporteid ja arvamusi, teile teadmiseks, et meil oli kuus eelarvearvamust, mis on seotud Euroopa üleilmastumisfondiga, tulenevalt ajapiirangutest, nagu tavaliselt leppisime kokku, et mingisuguseid vastuolusid siin ei ole. Äh, eesistuja saadab ees, eelarvekomisjonile kirja nende kuue ülekande suhtes, kaks ise on nendest Hollandile, üks Iirimaale, üks Hispaaniale ja üks Prantsusmaale. nüüd arvamused, kaks arvamust Euroopa poolaasta kohta, leppisime kokku, et Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid võtavad mõlemad ühe. kuna me veel ei tea, kes ECONi raportöör saab olema ja nii, siis niipea, kui me selle, sellest teada saame, siis otsustavad Rahvapartei ja sotsialistid, kumb fraktsioon võtab kumma arvamuse. taastuvenergia anti Aldele, ühisturu juhtimine äh, ECR-ile, siis komisjoni delegatsioonid ja kuulamised üsna kiiresti peame me otsustama järgmise aasta delegatsioonide üle. kuus ettepanekut on tehtud Rahvaparteilt, et minna Bulgaariasse ja Berliini. sotsialistid ütlevad, et võiks minna Põhja-Rootsi ja Košitsasse Ida-Slovakkias. rohelised tahavad minna Korsikale ja, või Sardiiniale ja kuue tahab minna La Reunionile. meile eh, tegime ettepaneku, et delegatsioone võiks olla kolm ning enamushäältega otsustatakse see läbi kirjaliku menetluskorra. seda tehakse lähitulevikus. avalikud kuulamised otsustati korraldada kolm kuulamist kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. koordinaatorid saadavad sekretäriaadile oma ettepanekud selle nädala lõpuks. ettepanekud koos eesmärkide ja õigustustega. kolm kuulamist otsustatakse jällegi tavamenetluse korras. delegatsioon Iirimaale, mis peaks, külaskäik peaks toimuma kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal novembril. meil on sinna kolm, seitse kohta, viis soovijat, härra Van Nistelrooy, proua Kreel, proua Manescu, härra Alfonsi ja üks kuue fraktsiooni esindaja, me ei tea veel, kes, siis välisuuringud, viimane päevakorrapunkt. koordinaatorid otsustasid, et järgmised teemad valitakse demograafiline muutus regionaalse poliitika kontekstis, internet ja majandusareng Euroopa piirkondades ja samuti majandus- ja finantskriisi mõju majanduslikkusele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. sellised otsused võtsid vastu koordinaatorid. viimane päevakorrapunkt, päeva, äh, härra Katsolino on kohal, niisiis. palun tutvustage oma raportit. lühidalt see on ju teist korda, kui me räägime Euroopa Liidu vastavast poliitikast ja kahekümne esimeseks kuupäevaks tuleb esitada muudatusettepanekud. seoses sellega tahaksin teha mõned märkused, mis on siiski väga olulised. me teeme ettepaneku, et öö, rõhutada selle teema olulisust, et näidata Euroopale, et kui Euroopa sellele suuremat tähelepanu pöörab, siis on Euroopa Liit suuteline välja töötama omaenda poliitikat linnade ja nende arengu suhtes, seda kõike lähimuspoliitikat arvestades. teiseks me ei räägi sellest, et meil on üks linn, äh, ja selle keskus või maapiirkond selle ümber. ma arvan, et need kaks osapoolt tuleks kokku viia ühise strateegia raames, loomaks tasakaalu, tagamaks eh, juurdepääsu maapiirkondade tarbijatele linnas pakutavale eh, selleks, et maapiirkondade elanikel oleks võimalik ära kasutada eh, linnakeskkonna elukvaliteeti. ja siis see linnaarenguga seonduv küsimus, mis tuleneb kakskümmend kakskümmend strateegia sätestatud ülesannetest, see puudutab töökohti, heaolu, aga ka käitme, jäätmetöötlust Need on niisugused momendid, mis omandavad linnapiirkonnas üha suuremat tähtsust. loomulikult on jutt ka sotsiaalsest kestlikkusest linnas ja linna jaoks. et tegelikult eh, me ei saa ju rääkida sellest, et eh, meil on sotsiaalsed probleemid mingitel äärealadel. üha enam saab selgemaks, et eh, nõnda öelda uus vaesus, seda eeskätt linnades, kogu Euroopas kasvab. ja seoses sellega on oluline, kuidas me saaksime ühtekuuluvus, ühtekuuluvuspoliitikat äh, rakendada linnade arengu vankri ette. on oluline, et ühtekuuluvuspoliitika programmide ja äh, kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastase finantsraamistiku määratlemisel arvestaksime linnade vajadusega. Eh, meil on oluline tagada avalike vahendite kasutamine majanduskasvu ja arengu huvides. meil on vaja endale aru anda, et ei piisa regionaalsest operatiivsete tegevuste plaanist, vaid me peame mõtlema suuremalt, globaalsemalt, selleks, et ühtekuuluvusvahendeid paremini ära kasutada. me peame arvestama sellega, et ühtekuuluvuspoliitika äh, vahendid peavad tagama öö, äh, piirkonna elanike heaolu. ja meil on vaja sellesse protsessi kaasata ka kodanikkond kui selline me peame tagama nende demokraatliku osaluse. Need on väga olulised momendid. ma loodan, et me jõuame selles osas kokkuleppele ja kindlasti saame seejuures tugineda öö, eh, oma diskussioonile ja arutelu, igatahes kordan, et muudatusettepanek tuleb esitada kahekümne esimeseks septembriks. suur tänu, kas variraportööridest keegi on siin? ei kas keegi soovib sõna? paar minu endapoolset märkust. Eh, ma arvan, et on väga tähtis, et eh, me linnapiirkondasid eh, ei vaataks mitte ainult kui äh, allikat ja energiaallikat äh, endas peitvaid piirkondi, vaid et seal elavad inimesed ja et kui meil on probleeme linnaelu korraldusega, siis on äh, väga palju äärmuslikke jõude, mis neid äh, probleemidest tekkivaid lünkasid ära kasutavad, eriti just nendes äh, riikides, kus kriis on eriti ränk. see tähendab, et regionaalpoliitika ja regionaalarengu fond peavad väga palju keskenduma nendele suurtele probleemidele linna toimimisele ja ka tegelikult ühtekuuluvusele linnas me peame üritama nende lünkadega tegelema. me räägime siin sotsiaalsest kooselust ja tegelikult suhetest linnapiirkondade ja maapiirkondade vahel. eriti nüüd kriisiaegadel on paar asja väga tähtsad. tegelikult üks asi, mida siin kõneleja juba mainis, kodanike kaasamine. kodanike kaasamine linna planeerimisse ja me ei tohi siin unustada seda, et lindade, linnade kaudu sündisid üldse tsivilisatsioon ja demokraatia. me näeme siin uusi arenguid uusi tendentse, aga meie ees seisavad ka suured kriisid, mis ähvardavad demokraatiat. ja just seepärast peaksime me selle küsimusega tegelema. tegemist on väga tähtsa lähenemisega ka selles arvamuses ja me teeme kohe kindlasti oma ettepanekuid selle raporti parandamiseks. Okay. Some uh, comments from the commission? komisjon, palun suur tänu, mina esindan regionaalpoliitika peadirektoraati. me tervitame seda arutelu, mis, mille raportöör selle raportiga on algatanud, see puudutab siis jätkusuutlikku linnade arengut. paar kommentaari, mis on seotud raportiga. komisjon tõesti on tulnud välja ettepanekuga tugevdada linnamõõdet uues rahastamisperioodis seeläbi, et vähemalt viis protsenti EARDF-ist läheks, läheks äh, jätkusuutliku linna arengu toetuseks raportis. räägitakse, et see raha peaks minema otse Äh, linnavalitsustele. meie ettepanek on delegeerida selle viie, miinimum viie protsendi eraldamise juhtimine ka linnajuht, äh, linnavõimudele. mainitakse ka linna arenguplatvormi, see on osa meie ettepanekust tugevdamaks linnamõõdet. ja tõepoolest soovime me kaasata linnasid ja linnastuid. aitäh. nii. kas te soovite ka sõna? see teema on väga keeruline aga lihtsalt komisjonile meie poolt teadmiseks, et järgmise kolmekümne, neljakümne aasta jooksul progne-, prognoositakse, et suurte linnast, suured linnastud mängivad arengus kriitilise tähtsusega rolli. see tegelikult praegu juba on ju nii Euroopas, suurem osa meie SKT-st tuleb äh, linnastutest, suurem osa probleemegi tuleb linnastutest. niisiis me peame kohaldama, kohandama oma ühtekuuluvuspoliitikat, et meie lähenemine, linna mõõtmine oleks strateegiline. seda on meil ka tulevikus tarvis mitte ainult klassikalisest vaatenurgast lähtudes, vaid pidades silmas uusi vajadusi. linnamõõde ei ole meie arvates lihtsalt vastand perifeeriale. Euroopas ja kogu maailmas soovime me säilitada põllumajandusmaad. me soovime, et meil oleks äh, linnade taastamise programm, eriti linna ajaloolistes keskustes ja perifeerias aga see kõik peab mängima ka oma rolli majanduskasvus. komisjoni ette pandud viis protsenti on hea, see liigub õiges suunas. aga nüüd peaksime me tegelikult isegi suuremaid plaane tegema. sest me peame ju võtma arvesse, millised on tegelikud arengupoliitika vajadused Euroopas lähiaastatel. suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümnes september kell kaksteist päeval järgmine koosolek toimub kaheksandal oktoobril. seal on see avatud uste päev. suur tänu!